Hyvää huomenta. tere hommikust, kallid kolleegid, jätkame inimõiguste allkomisjoni istungiga ja paluksin siis panna pähe kõrvaklapid. muidu te meie kohtumist järgida ei suudagi. eile õhtul vaatasime me siin koos filmi, mille taga olid äh, Taevase rahu väljakul äh, hukkunute emade aktsioon ja nüüd täna jätkame siis tööd Hiina inimõigustest rääkides. Äh, räägime sellest sellepärast, et kahekümne esimesel novembril toimus Euroopa Liidu ja Hiina vaheline inimõiguste dialoog eile toimus Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine. tuletaksin teile meelde, et inimõiguste allkomisjon üritab alati äh, mõjutada seda, et inimõiguste dialoogi tulemused oleksid peegeldatud ka tippkohtumise päevakorras. lubage mul rääkida täpsemalt sellest, kuidas hommik hakkab välja nägema. külalisi on meil palju väga palju auväärseid külalisi. aega on meil kella üheteistkümneni. kõigepealt annaksin ma sõna Euroopa Liidu institutsioonide esindajatele ja ma paluksin siis, et nad räägiksid täpsemalt, mis toimus inimõiguste dialoogi ajal ja tippkohtumise ajal ja siis saavad juba sõna teised kõnelejad ning mõistagi järgneb siis äh, loodetavasti elav arutelu mul on natukene kahju, eh, eh, kuid pean külalistele tunnistama, et eh, meie kolleegid tavaliselt tavatsevad hilineda, aga mida hiljem me alustame, seda hiljem nad kohale tulevad, see on karm tõsiasi. aga kõigepealt ma annaksin sõna eesistujariigi esindajale, suursaadik Jan Nordlanderile, kes räägib siis täpsemalt sellest, kuidas läks inimõiguste dialoog ja kuidas nägi välja Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine, härra Nordlander? suur tänu, proua esinaine ja tere hommikust lubage alustada sellest õigusseminarist, mis alati peetakse maha enne inimõiguste dialoogi kohtumisi. toimub see siis, nagu te teate, vahetult enne valitsustevahelist dialoogi. sellel korral keskendus seminar juurdepääsule kohtusüsteemile ning inimõigused majandus- ja finantskriisi ajal, see hõlmab endas muidugi ka tööõigust meie ekspert saab täpsemalt rääkida sellest seminarist ja seminari tulemustest, täpsemalt ma siis sellest ei räägi. mul oli väga hea meel, et see seminar aset leidis, teatavaid raskuseid oli seminaris osalusega. tavapärasel kombel toimub meil ka Hiinas toimuvatel kohtumistel äh, lähetus äh, Eh, seekord ei õnnestunud meil sellist eh, visiiti korraldada, nii et eh, selle asemel, et me oleksime saanud Pekingist välja minna, käisime paljudes valitsusinstitutsioonides ja organisatsioonides Pekingis endas. meil olid väga huvitavad arutelud näiteks akadeemikutega, akadeemikutega kohtupraktika valdkonnas ning väga paljude advokaatidega kohtusime käisime ka, nagu ma ütlesin, valitsusinstitutsioonides, keda toetavad äh, kas äh, läbi tehnilise abi siis Euroopa Komisjon või liikmesriigid. päevakorras olid järgnevad teemad. õigusriigi printsiibid, sealhulgas äh, kohtute sõltumatus ning õigusreform, advokaatide roll ning kohtuväliste kinnipidamiste temaatika ning eh, lisaks eh, seminarile rääkisime ka inimõigustest eh, finants- ja majanduskriisi kontekstis, kuid selleks kahjuks aega eriti ei jäänud. ning, ja alati on meil päevakorras punkt koostööst rahvusvahelisel tasandil, rääkisime siis perioodilisest ülevaateprotsessist Inimõiguste Nõukogus ning inimõiguste kõrgema esindaja äh, Äh, tööst samuti. nagu alati, Hiina delegatsioon oli väga arvukas, kohal olid paljud ministeeriumite äh, nooreministrid äh, ning paljud ametnikud. pressiteates on täiesti õigesti öeldud, et tegemist oli otsekohase mõttevahetusega. Euroopa Liidu poolt tõstatasime meie äh, tsiviil- ja poliitiliste õiguste konventsiooni äh, rakendamise Hiina poolt ning äh, see ratifitseerimisprotsess on kestnud juba terve kümnendi, kuid arenguid ei ole. tõstatasime muidugi ka surmanuhtluse küsimuse. ka selles osas midagi uut kuulda ei olnud. nagu te teate, äh, surmanuhtluse täidesaatmiste arv on vähenenud Äh, siis sellest hetkest, kui äh, Hiina ülemkohus äh, muutis siis alamkohtutes võetud otsused ümber. interneti piiramine. me tõime välja ka need niinimetatud mustad vanglad, mis on siis väidetavad nii-öelda vanglad, kus inimesi kohtuväliselt kinni peetakse ja nende jaoks ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust kuid Hiina pool öö, väitis, et selliseid vanglaid ei ole olemas. piinamisest rääkisime, inimõiguste kaitsjate öö, olukorrast, Xinjiangi ja Tibeti rahutuste osas peetavate kohtuistungite osas rääkisime, nagu te teate, hiinlased peavad öö, neid rahutusi ebaseaduslikeks ning ei meeldinud neile avaldused, mida tehti enne dialoogi Euroopa Liidu poolt. avaldused siis, millega mõistetakse hukka eh, surmanuhtluse määramine nendele inimestele, kes nendes rahutustes osalesid. ja rääkisime eh, ka õigusriigi põhimõtetest, sellepärast et meie jaoks on praegu olukord õigusriigi põhimõtete vaatevinklist vaadates halvenemas. üsna mitu juristi on jäänud ilma oma tegevuslitsentsist. ning äh, terve rida äh, peakohtunikke on ametisse nimetatud, kellel kahjuks aga puudub piisav õigusteaduste või juriidiline kogemus ning äh, see kindlasti on riskiks õigusriigi alalhoidmisele. Hiina omalt poolt kritiseeris inimõiguste olukorda mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, eriti tõsi, tõid nad välja Rootsi, kus äh, saami rahvaste küsimus tõstatati ülesse ning äh, Lõuna-Rootsis äh, mošee ehitamisega seonduv samuti vastame hiinlastele siis kirjalikult nendele süüdistustele. Hiina äh, omalt poolt andis äh, meile kirjalikud vastused konkreetsete küsimuste kohta, see oli muidugi väga positiivne ning pärast dialoogi ennast käisime viisakusvisiidil äh, asevälisministri juures ja rääkisime jällegi õigusriigist kõrgema esindajaga koostööst, selgitasime Lissaboni lepinguga seonduvat. härra minister detailseid vastuseid ei andnud, kuid ta ütles, et näeb inimõiguste dialoogis äh, meie suhete äh, nurgakivi, äh, ühte olulist osa. nüüd tippkohtumine, nagu te ütlesite, proua esinaine, see tippkohtumine leidis aset eile Äh, rääkisime üsna mitmest inimõiguste küsimusest, see on ka pressiteates kirjas, kuid ütleksin veel nii palju, et äh, inimõigused tõstatati ka välisministrite tasandil ja siis juba natukene detailsemalt. suur tänu! suur tänu, härra Nordlander, selle selgituse eest. jälle kord öö, äh, tuleb tunnistada seda, et inimõiguste olukord Euroopa Liidus on oluline ka meie välissuhetes, sellepärast et eks meie partnerid teavad täpselt sellest, millised on inimõigustega seonduvad probleemid meie enda territooriumil. kuid härra suursaadik, üks väga oluline küsimus veel teile. kas te rääkisite ka Hujiast, meie Saharovi auhinna eelmise aasta laureaadist. Eh, mi-, kuidas tal praegu elab, kas ta on endiselt vangistuses, kas ta perekond on endiselt koduarestis? jah, eh, tõesti, eh, me rääkisime Hujiast ning tõstatasime ka üsna mitu teist üksikisiku juhtumit kõik nad ei ole selles nimekirjas kirjas, mis me teile andsime, kuid kahjuks Hiina pool ei ole praeguseks vastanud, ainult on öelnud äh, tavalised, tavalisi formaalseid sõnu, äh, räägivad sellest, millal kohtulahend vastu võeti, kahjuks rohkem midagi öelda ei ole. väga hea, suur tänu. ja nüüd saab, on meil võimalus äh, komisjoniga rääkida. Mikalis Rokas ja ja Toby Kingwood on siin, nii et kes räägib kõigepealt? mul on tegelikult väga vähe lisada sellele, mida suursaadik juba ütles. võib-olla lisaksin natukene informatsiooni Hujia kohta. meieni on jõudnud info, küll mitte meie Hiina osapoolte poolt, et tema tervislik seisund on jätkuvalt kehv ja kuigi ta saab äh, ravi, on äh, ta väga nõrgaks jäänud äh, ja see on murettekitav. tema naise kohta on kuulda olnud erinevatest allikatest seda, et tema liikumisvabadus on natukene suurem. tema liikumisvabaduse piiramine on lõpetatud, kuid kui Hiinat külastas president Obama, pandi ta siiski koduaresti ning nii et see on asi, mida me järgime väga pinevalt tippkohtumise ajal esitasime me ühisavalduse, see avalikustati eile, seal on lõik ka inimõiguste kohta, lõik number kaheksa, minu meelest suhteliselt hästi sõnastatud lõik. räägime inimõiguste edendamise ja kaitse ühisest eesmärgist ja õigusriigi autamisest, aitamisest ning inimõiguste dialoogi toestamisest ning äh, on tunnustatud ka seda, kui oluliseks me peame inimõiguste dialoogi ja sellega kaasnevat õigusseminari ning äh, väga selge kohustus võeti endale äh, äh, progressi nimel edasi töötada. rääkisime ka äh, kodanike poliitiliste õiguste konventsioonist. Nad on võtnud endale küll kohustuse selle ratifitseerida kuid äh, Euroopa Liit on kergelt mures, sellepärast et see on võet-, võtnud tervelt üksteist aastat ja räägitakse ka sellest, et äh, Hiina on valmis koostööd tegema ÜRO inimõiguste mehhanismide seas. tuleb tunnistada, et tippkohtumisel äh, vastavalt minule jõudnud informatsioonile tõstatati inimõigused äh, mitte ainult tippkohtumisel, vaid ka välisministrite troika kohtumisel, nii nagu ka suursaadik Nordlander juba ütles, kuid äh, komisjoni president Barroso tõstatas selle samuti Hiina juhtkonnaga kohtudes. rõhutasime seda, et inimõiguste dialoogi hindamisprotsess on käimas ja eeldame, et kui me oleme valmis need tulemused avalikustama Hiina poolele, suudame me võib-olla siis ka tuua natukene konkreetsemaid tulemusi nendelt dialoogidelt, nii palju oli siis mul öelda sellele, mida ütles suursärk. suur tänu! mõistagi me kõik oleme kursis siin sellega, et nõukogu on Euroopa Liidu, Hiina inimõiguste dialoogi tulemuste osas koostamas analüüsi ja muidugi sellest tuleks rääkida avalikult meie meelest. ja loodetavasti eh, niipea kui võimalik info selle aruande kohta eh, meieni ka jõuab, et kuidas me saaksime siis neid inimõiguste dialoog paremaks muuta, et nendel oleks ka mingisugune mõju. Läheme edasi. meil on väga palju kõrgelt austatud ja eh, informeeritud külalisi. kõigepealt tere tulemast härra Kao Venkjanile. härra Venkjan esindab siin organisatsiooni inglisekeelse nimega Human Rights in China ning äh, ta on meile täna külla tulnud suisa New Yorgist. nagu ma tean, ta on kolleegidele saatnud ka oma kirjaliku sõnavõtu. nii et võib-olla härra Venkjan räägite Äh, sellest kõige olulisemast, et meil oleks natukene aega rohkem aruteludeks, nii härra Vinkjan, palun. Thank you, madam chair. aitäh, proua esinaine. suur tänu kõikidele allkomisjoni liikmetele, et olete andnud mulle võimaluse täna teie ees sõna võtta ja anda oma panus selleteemalisse arutellu. Euroopa Parlamendi oluline resolutsioon Hiina vähemuste õiguste osas võeti vastu ja anti välja eelmisel nädalal ja see resolutsioon sätestab väga õigesti praeguse inimõiguste olukorra Hiinas. see resolutsioon saadab välja olulise sõnumi Hiina valitsusele Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele. see saadab välja ka solidaarsuse ja lootuse sõnumi Hiina rahvale. kõigepealt veidi minu enda minevikust ma tegelesin teadusuuringutega kommunistliku partei süsteemi sees enam kui neliteist aastat ja kakskümmend aastat tagasi me kogesime neljandal juunil ühte olulist vägivaldset sündmust ja mul õnnestus sellest süsteemist ennast lahti rebida ja riigist põgeneda. hiljem ma avaldasin oma raamatu, mis on hetkel Hiina valitsuse poolt küll keelu all. mul on ka keelatud pöörduda tagasi Hiinasse ma muidugi kahetsen kogu aeg seda, et mul ei ole, ei olnud võimalik ka oma ema viimastel elupäevadel tema juures olla. kuid ma ei ole oma olukorras üksi. Need on olnud keerulised isiklikud valikud. ükskõik kui palju valu see mulle ei ole põhjustanud, ma olen need valikud langetanud ja neid valikuid langetavad iga päev inimesed Hiinas ja tegelikult teie kuulete ainult üksikutest juhtumitest, mis tõesti pälvivad ka rahvusvahelist tähelepanu, aga see toimub kogu aeg ja kõikjal. eile õhtul näidati Diana Menni Emade filmi ja see film omakorda meenutab meile seda, et äh, Hiinas on väga palju selliseid vapraid võitlejaid, kes pidevalt võitlevad selle ajaloolise mälukaotuse vastu, mineviku taakade vastu ja võitlevad jätkuvate inimõiguste rikkumiste vastu. praegu on meie välja, on rahvusvahelise üldsuse väljakutseks see, et me peame toetama inimõiguste kaitsjaid ja edendama inimõigusi Hiinas, tuginedes konkreetsetele mehhanismidele ja protsessidele. nüüd tahaksingi teha juttu inimõiguste olukorrast Hiina Rahvavabariigis. kuigi meie mälus on endiselt olemas mingisugune pilt kahe tuhande kaheksanda aasta olümpiamängudest Hiinas, see oli kõik selline vaatemäng, mis pidi tutvustama teile seda, kui võimas on Hiina tänasel päeval, on sellegipoolest äh, selge see, et praegune režiim Hiinas karistab kõiki neid, kes julgevad kritiseerida valitsust või julgevad ainult mainida seda, et oleks tarvis läbi viia reforme ja kes julgevad kuidagigi moodi veidi laita maha kommunistlikku parteid. Okay. In the lead of 18th National Congress valmistudes kaheksateistkümnendaks eh, partei rahvuskongressiks eh, aastal kaks tuhat kaksteist on erinevad partei allüksused üritamas võimule pääseda. ja tegelikult eh, nad juba järgivad sellist karmikäelist poliitilist joont, tutvustamaks oma ideoloogiat ja oma karmikäelist valitsemismeetodit Hiina valitsus on pidevalt üritanud kontrollida inimesi. üritatakse muidugi selle vastu võidelda. samal ajal on näha, et valitseb selline sügav ebakindlus ka valitsusjuhtide endi hulgas. sellegipoolest tundub, et rahvusvaheline üldsus on põhimõtteliselt andnud Hiinale vabad käed inimõigustega tegelemisel seda sellepärast, et äh, paljud äh, valitsused tahavad säilitada ja toetada oma investeeringuid, oma huvisid Hiinas, tahavad tagada seda, et neil ikkagi oleks veel endiselt ligipääs Hiina turule, kauplemisele seal. ja praegune Hiina nii-öelda pehme valitsemise laienemine, mida paljud Euroopa riigid peavadki Hiina kultuuriks, ja see, et on tõhustatud kultuurialaseid äh, mõttevahetusi, teabevahetusi, on loomulikult panustanud selle nii-öelda pehme võimu laienemisele. ja see pehme valitsemise tava algatus on üks osa ametlikult toetatud strateegiast, mille eesmärgiks on veelgi tutvustada Hiina mudelit ja Pekingi konsensust ja seda läbi ametlike meediakanalite ja kuna selliste nii-öelda pehme valitsemistava näidet on tõesti jäädud ka uskuma rahvusvahelisel tasandil, siis äh, on paljud teised riigid sattunud lõksu, kus nad usuvad sellist teatud Hiina kultuuri, Hiina minevikku ja tegelikult seega toetavad seda Hiina kultuuri, mille osaks on ka autoritaarne Hiina kommunistlik partei kogu aeg üritatakse jõuda selleni, et Hiina ongi erinev lääneriikidest ja Hiinal ongi õigus järgida teisi norme, mitte üldisi rahvusvahelisi inimõiguste norme. ja sel moel, et Hiinale antakse vabad käed ja pigistatakse üks silm kinni, antaksegi võimalus Hiinas õõnestada võimalikke jõupingutusi, astumaks vastu valitsevale korrale, kes soovivad edendada reformitegevust ja kaitsta inimõigusi. samamoodi selline tegevus õõnestab rahvusvahelist inimõiguste kaitsesüsteemi. ja nii irooniline, kui see ei ole, sellel on ka ohtlikud tagajärjed terve maailma heaolule ja julgeolekule. kui riikide valitsused hakkavad nii-öelda kauplema inimõigustega selleks, et saada mingeid teisi näiteks julgeolekugarantiisid enda jaoks, siis nad tegelikult õõnestavad ka omaenda siseriiklikke huvisid, näiteks äh, oma töötajate õigusi, tarbija ohutust, tarbijakaitset ja investeeringute ja äritegevuse stabiilsust Hiinas. me oleme kogenud seda, et äh, majanduse areng aitab edendada inimõiguste kaitset ja demokraatlikke reforme. vaatamata sellele, et rahvusvaheline tasand on ka kaasatud kõige, kõigesse sellesse, mis toimub Hiinas, vaatamata sellele, et keskklass suureneb Hiinas, on inimõiguste olukord Hiinas ikkagi üha hullemaks muutunud ja tegelikult käib see terve maailma kohta Hiinas ei kaitsta inimõigusi, ei kaitsta töötajate õigusi ja tegelikult sellised suundumused on nüüd, on nüüd lausa eksporditud näiteks muuhulgas ka Aafrikasse ja Ladina-Ameerikasse. see on justkui nakkav. nüüd ma teeksin mõned märkused Euroopa Liidu rolli osas inimõiguste rahvusvaheline komisjon ei saa jätkuvalt teeselda seda, et ta mõistab, kui keeruline on keerulised ja teistsugused on kõik need menetlused, mis leiavad alati aset Euroopa Liidu institutsioonides, eriti see osa, mis puudutab poliitilisi debatte, sidusat tegevust ja seda, et Euroopa Liit kasutab väga erinevaid meetmeid, instrumente nagu näiteks dialoog, ekspertide seminare. me ootame huviga seda, mida ütlevad eksperdid oma avaldustes ja aruteludes mõne aja pärast. aga see kõik taandub sellele, et Euroopa Liit, komisjon ja liikmesriigid peavad saatma välja sidusa, mõjusa sõnumi Hiina ametivõimudele, et üksikisikud on olulised ja inimõigusi tuleb kaitsta. me toetame igati parlamendi üleskutset võtta sisse inimõiguste klausel uude partnerluse ja koostööleppesse, mida me praegu läbi räägime. mis puudutab dialoogi ja seminare, siis äh, inimõiguste kaitse rahvusvaheline komisjon on osalenud parlamendi kuulamistel Hiina ja kogu dialoogi osas samuti on korraldatud viis ekspertide seminarkohtumist viimase kaheksa aasta jooksul. Euroopa Liidu enda poliitika eesmärkideks on ju kaasada inimõigused kõikidesse poliitikavaldkondadesse, sealhulgas kaubandusse, avaliku tege-, halduse tegevusse. ja kui me vaatame nüüd inimõiguste olukorda Hiinas koha peal, siis me võime öelda, et see dialoog ei ole omanud mitte mingit positiivset mõju, samamoodi ei ole omanud mingit mõju nõndanimetatud ekspertide seminarid. kui nüüd mingit edu on saavutatud, siis palun öelge mulle, mille, milles seisneb see edu? kas tõesti on olemas mingisugused konkreetsed praktikas äh, käegakatsutavad tulemused äh, peale selle, et dialoog ja seminarid tõesti aset leidsid? kõikvõimalikud poliitika ja programmi valikud äh, mis on vastu võetud depolitiseerimise või desensitiseerimise siltide all, tegelikult ei piisa. see peab olema poliitiline tahe, poliitiline valik. me ei tohi tsenseerida kõike ja kõiki, me ei pea kogu aeg piirama seda, kes võib mida öelda, milliseid teemasid võib arutada Need, need on ju poliitilised otsused ja kui me seda kõike jätkame, siis me tegelikult jääme selle olukorra juurde, mis meil praegu Pekingis on. tähendab seda, et kõik jääb kehtima nii, nagu see on, et valitsus süstemaatiliselt rikub oma kodanike inimõigusi, samuti ei taga neid õigusi, mis on ette nähtud vastavalt Hiina konstitutsioonile, Hiina seadusandlusele ja vastavalt Hiina rahvusvahelistele inimõiguse kohustustele. ja läheme edasi kohustuste juurde Okay. Let me close. Let me close with some recommendations. ja nüüd äh, lõpetuseks on mõned soovitused. kõigepealt, erinevad Euroopa Liidu institutsioonid võivad ja saavad toetada tõhusamalt Hiina toetajate ja kaitsjate jõupingutusi, samuti sõltumatute organisatsioonide jõupingutusi selleks, et meil oleks avatum ühiskond, et me järgiksime õigusriigi põhimõtet ja et me suudaksime võtta vastutust oma mineviku eest. näiteks vastuta selle eest, et me rikume jätkuvalt inimõigusi. teiseks, Euroopa Parlament kui demokraatlikult valitud institutsioon võiks teostada oma õigust tegeleda järelevalvega ja tagada, et inimõiguste kaitse süvalaieneks kõikide Euroopa Liidu poliitika valdkondades ning et demokraatia ja inimõiguste instrumente tõesti ka tõhusalt praktikas rakendataks, tuleb tagada läbipaistvus selles osas, mis puudutab piiratud avalike ressursside kasutamist ja maksumaksja raha kasutamist. ekspertide seminaride juurde kui ekspertide seminare rahastatakse demokraatia ja inimõiguste meetmetest, siis tuleb seminari tulemuslikkust hinnata lähtuvalt sellest, kuidas paraneb inimõiguste olukord. kui ekspertide seminaride eesmärk on lihtsalt see, et akadeemikud vahetavad oma mõtteid, siis me teeme ettepaneku, et tuleks kohaldada universaalseid akadeemilise terviklikkuse standardeid ja tagada sõltumatus. tänapäeval erinevad inimõiguste organisatsioonid on avaldamas detsembris kaks tuhat kaheksa pärineva Euroopa Liidu ja Hiina inimõiguste dialoogi ekspertide seminari tulemused. see hinnangu, hinnangu raport annab edasi ka soovitused selle kohta, kuidas suurendada läbipaistvust äh, ja parandada aruande kohustuslikkust selle meetme kasutamise puhul ning kuidas suurendada sõltumatute vabaühenduste, Euroopa Liidu ekspertide ja Euroopa Parlamendi rolli. meie teeme ettepaneku, et tegelikult peaks selle, nende seminaride ja kohtumiste salvestustega olema võimalik tutvuda ja lõpetuseks veel kord kui Euroopa Liidu inimõiguste poliitika üldse peaks mingit rolli mängima ülejäänud maailmas, siis tegelikult see eeldab seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid astuvad konkreetseid samme, toetamaks Hiina rahva püüdlusi selles suunas, et tagada demokraatlik ja avatud ühiskond. suur tänu ja ootan huviga teie küsimusi. suur tänu, härra Venkjan ja suur tänu ka nende konkreetsete soovituste eest. Need lähevad väga hästi kokku nende nõudmistega, mis meie inimõiguste allkomisjonina oleme ikka ja jälle nõukogule ja komisjonile esitanud, nii nagu ka mõistagi Hiinale. ja nagu ma aru saan, tähendab, me nüüd võtame seda asja niimoodi, et teie olite meie peakõneleja, tänan, te olete tulnud väga kaugelt äh, kohale. teistele kolleegidele ma nii palju sõna ei annaks, paluksin solidaarsust, aega lihtsalt ei ole. härra Kilgur, äh, tere tulemast teilegi, äh, teile saan kõige rohkem anda viis-seitse minutit. tere tulemast, oleme kohtunud muuseas varem juba Soomes. Teie olete rahvusvahelise õiguse kallal tegelev jurist ning olete keskendunud just nimelt Falun Gongi eh, temaatikale ja sellele väidetavale mm, elundite kauple-, eh, kaubitsemisele. Eh, teiegi olete tulnud kaugelt Kanadast, nimelt teil on nüüd järgmisena sõna. Can I, uh, I think get a copy of it and just wave when you think I've come andke mulle palun teada, proua eesistuja, kui mu seitse minutit on läbi. aitäh võimaluse eest rääkida sellel teemal. tahaksin rääkida Falun Gongi liikmetest Hiinas. härra Gao äh, mainis, et inimõiguste olukord Hiinas halveneb. üks teine Gao, kes ei ole tema sugulane küll, äh, ka täpsustab seda olukorda kahe tuhande neljandal aastal oli Gao Zhishang üks äh, Hiina põhilisi juriste, Hiina ähm, Nobeli rahupreemia laureaat. ta saadeti aga äh, töölaagrisse ning äh, kohus keeldus tema asja üle vaatamast. ta hiljem saatis ka kolm kirja ähm, juhtidele Pekingis. ta oli jurist, kellelt võeti tegutsemisluba ära tema naist ning äh, tütart äh, kiusati taga ning äh, ta saadeti viieks nädalaks vanglasse, mil teda pidevalt piinati. temast, perekonnast on siin meil ka pilt. me koostasime raporti ka elundiröövi kohta Falun Gongi liikmetelt neid liikmeid, kes äh, on saadetud sunnitöölaagritesse alates üheksakümne üheksandast aastast, on meile öelnud, et nad on pidanud töötama kohutavates olukordades lausa kuusteist päeva, äh, tundi päevas ilma palgata, vähese toiduga ning pideva piinamise olukorras. ning äh, nad valmistasid eksporttooteid, riideid, söögipulkasid ning jõulukaunist, kaunistusi. ning need müüdi välismaal rahvusvaheliste ettevõtete poolt. Äh, töölaagrid äh, loodi äh, vastavalt loodi niiviisi, et sinna saadeti tuhandeid inimesi aastate jooksul ning äh, nende mahutavus oli ligi kolmsada tuhat inimest. kahe tuhande seitsmendal aastal teatas USA valitsus, et vähemalt pooled äh, vangidest nendest laagritest olid Falun Gongi liikmed. tegemist on, äh, kõik on lubatud majandussüsteemiga ning totalitaarse riigisüsteemi kombinatsiooniga, mis võimaldab sellise olukorra tekkimist üks teine äh, hiinlane pidi kolm nädalat veetma nendest nädalatest, teda peksti ning piinati pidevalt. ning äh, ma täpsemalt sellest ei räägi, sest see kõik on väga häiriv. ta elab nüüd väljaspool Hiinat ning ta ütleb, et äh, Falun Gongi liikmed äh, ei tunne küll sümpaatiat äh, kommunistliku partei suhtes, aga nad ei soovi poliiti-, poliitilist rolli äh, ta ise on öelnud, ta nimi on Kristal Tšenk, ta on öelnud, et ta ise armastab Hiinat ning ta on uhke selle üle, et ta on hiinlane. nüüd siis Falun Gongi liikmete tapmisest nende elundite pärast. David Matas ning äh, mina oleme tuvastanud, et äh, Falungongi liikmeid on äh, tapetud elundite nimel suures ulatuses. me jõudsime selle järeldusele kahe tuhande kuuenda aasta juulikuus, mil avaldasime esimese raporti ning teise versiooni kahe tuhande seitsmendal aastal ning avaldasime ka ra-, raamatu. Falungong on liikumine, mis põhineb religioossetel harjutustel ning äh, mis sai alguse Hiinas üheksakümne teisel aastal. üheksakümne üheksandal aastal olid nad niivõrd populaarsed juba, et kommunistlik partei kartis oma ideoloogilise ning arvulise ülemvõimu tõttu. Falun Gongi liikmete arvas, arv Hiinas oli kõvasti kasvanud üheksakümne teisest aastast alates ta seitsmesakümne miljonini ning äh, seejärel see liikumine keelati ning see on endiselt keelatud paluti, et selle liikumise liiked, äh, liikmed lahkuksid sellest liikumisest. kui nad seda tegid, siis nad vabastati. Äh, kui nad seda ei teinud, siis neid piinati. kui nad äh, loobusid sellest liikumisest pärast piinamist, siis nad vabastati, kui nad seda ka ei teinud, siis nad kadusid Hiina sunnitöö ning vanglasüsteemi. meie väidete kohaselt paljud neist tapeti elundite jaoks, mis müüdi siirdamisturistidele paikades nagu Kanada ning Euroopa me jõudsime selle järelduseni äh, väga pikkade arutelude tulemusel, tahaksime, et loeksite meie raportit või raamatut. toon teile siin kaks tõendit selle kohta. esiteks, ainult Falun Gongi liikmed töölaagrites on need, kellele korraldatakse pidevalt vereproove ning äh, meditsiinilisi analüüse ning äh, tegemist ei ole loomulikult murega nende tervise pärast, sest nende pidevalt piina-, neid pidevalt piinatakse. see on vajalik selleks, et äh, teha selgeks, milline on nende veretüüp. näiteks Kristal Tšenni, äh, talle tehti kaks vereproovi. kui on näiteks kui näiteks Kristel Tšengi äh, veri peaks äh, sobima kellelegi, kes saabub Hiinasse välismaalt, siis see on kirjas äh, arvutisüsteemis Kristel Tšeng seejärel võib-olla tapetakse, kõik tema elundid võetakse üle ning tema elundid müüakse siis välismaisele inimesele. tegemist on midagi, millega enamik meist ei suuda, mida enamik meist ei suuda isegi mõista, me ei saa aru, kuidas see võimalik on kahekümne esimesel sajandil Äh, traditsioonilised elundiallikad, hukatud vanglased ning äh, vabatahtlikud annetajad, äh, neid ei ole piisavalt selleks, et selgitada suurt hulka elundite arvu Hiinas. ei ole organiseeritud elundi annetamissüsteemi. ainsaks oluliseks allikaks elundisiirete puhul enne Falun Gongi tagakiusamise algust olid hukatud vangid pärast äh, Falun Gongi liikumise keelamist, aga kasvas suurel hulgal äh, elundite arv. meie arvates umbes kolmkümmend viis äh, tuhat elundisiiret, mis tehti kuni kahe tuhande viienda aastani, olid pärit Falun Gongi liikmetelt ning äh, selle kohta on infot ka meie äh, raamatus, me anname hea meelega koopia sellest raamatust teie kolleegidele, kui vaja. me lasime inimestel helitada, helistada haiglatesse, sellest ma ka täpsemalt praegu ei räägi. ainuke debatt, mis meil Hiina valitsusega on, on millised vangid on elundite allikaks. kas tegemist on äh, Falun Gongi liikmetega, kes on mitte millegi eest tegelikult süüdi mõistetud või teiste kurjategijatega. loomulikult on seadusandlust nüüd muudetud, elundid suunatakse nüüd pigem kohalike inimest, kohalikele inimestele, aga endiselt on need kümned tuhanded Falun Gongi liikmed, kes on elundite allikaks ja kes on sunnitöölaagrites. nii et meil on kümneid soovitusi, aga tahaksin siin välja tuua kaks. üheks võimaluseks on äh, territooriumiväline seadusandlus kui näiteks soomlane või kanadalane läheb Hiinasse elundi saamiseks ning ei uuri piisavalt äh, järele, kas äh, elundi siirdaja on olnud, äh, andnud oma nõusoleku, siis on tegemist tõsise probleemiga ning seda saab lahendada seadusandlusega. teine soovitus on, et kõik inimesed, kes teatavasti on seotud organikaubandusega Hiinas, peaks olema keelat-, neile peaks olema keelatud sissepääs kõikidesse välisriikidesse. ning äh, lõpuks äh, Falun Gongi liikmed, äh, inimõiguslased, ajakirjanikud ning kõik teised väidavad, et kui Hiina lõpetab inimõiguste rikkumise ning toob, siis toob see kaasa harmoonia Hiinale ma austan hiinlasi, tegemist on äärmiselt äh, intelligentsete ning äh, ettevõtlike inimestega ning nad võivad äh, kogu inimkonna olukorda parandada. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, härra Kilgore! täiesti arusaamatu, et Falun Gong, selline rahumeelne rühmitus, nagu see on, selliste õõvastavate ja röögatute praktikate ohvriks on sattunud. nüüd aga lubage tervitada proua Katrin Kintselbachi, Äh, proua Kintselbach esita-, esindab Ludwig Boltzmanni instituuti, Viinis asuvat inimõiguste instituuti, nii et proua Kintselbach, äh, teile järgmisena sõna. Äh, suur tänu, proua esinaine, et ka mul on võimalus täna panustada sellesse arutelusse Äh, pidin rääkima Euroopa Liidu inimõiguste poliitikast Hiina suhtes ja eriti keskenduma inimõiguste dialoogile. Äh, minu uurimus põhineb äh, üle kuuekümnel konfidentsiaalsel intervjuul ja kaheaastasel tööl. tänased vaated on isiklikud ning neid ei saa seostada ühegi institutsiooniga ega ühegi isikuga, kellega ma olen kohtunud. keskenduksin kolmele peamisele punktile. kõigepealt, kas inimõiguste dialoog toimib vahendina selleks, et inimõiguste olukorda parandada Hiinas teiseks, kas sellel on ka mingisuguseid negatiivseid äh, tagajärgi ja kolmandaks, kus võiks mängu tulla ja kuhu peaks edasi liikuma Euroopa Liit ja Euroopa Parlament, esimene küsimus Euroopa Liidu Ülemkogu on äh, mitu korda rõhutanud seda, et dialoog on sobiv äh, lahendus ja valikuvariant ainult siis, kui äh, saavutatakse edasiminekut koha peal, nagu öeldi, dialoog sellel aastal vaadati esimest korda üle välise ekspertgrupi poolt, kuid keskendus see ainult sellele, kuidas dialoogi saaks parandada ning ei esitatud küsimust, et kas on üldse mõtet seda dialoogi jätkata dialoogi negatiivne hinnang oli vältimisel sellepärast peaasjalikult, et liikmesriigid teavad, et mingisuguses alternatiivses poliitikas pole võimalik kokkuleppele jõuda. Hiina seisukoht dialoogi osas on olnud järjepidev ja sellel on kaks peamist aspekti. kõigepealt eh, dialoogi ka läbi ei saa Euroopa Liit toetada ÜRO resolutsiooni Hiina suhtes ning teiseks see peab baseeruma võrdsusel see ei ole foorumiks, kus kokkuleppeid sõlmida ega mitte ja ega ka foorumis, kus rääkida Euroopa Liidu tõsistest murekohtadest eh, see, et eeldatakse, et väikeametnike grupi kohtumine kaks korda aastas võiks lahendada väga keerulise ja, ja väga vasturääkivusi tekitava reformiprotsessi, on väga küsitav. kuid arvatakse, et see dialoog võiks olla Trooja hobune, see on küll täiesti mitteusutav veebruaris kaks tuhat kaheksa volinik, vabandust, kaks tuhat neli Chris Patten äh, ütles dialoogis Euroopa Parlamendiga järgmist, tsiteerin. kui me peaksime hindama meie seisukohti inimõiguste olukorras, siis me peaksime veenma teid selles, et see kuhugi on jõudmas. minu meelest on see järgmiste nädalate suurim väljakutse. pea kümme aastat hiljem on see minu meelest endiselt Euroopa Liidu peamine väljakutse täna on muidugi Hiina veendunud, et äh, Euroopa Liit ei lähe selle resolutsiooni juurde tagasi, isegi kui dialoog mitte mingisuguseid tulemusi ei tooda. varasematel aegadel on aga Hiina üritanud kinnitada Euroopa Liidule, et äh, see dialoog on kasulik ja igale eesistujariigile tehti väikseid äh, järeleandmisi, selliseid sümbool, sümboolseid žeste, millega Euroopa Liidul oleks võimalus õigustada seda dialoogi. tooksin näiteid Soome eesistumise ajal üheksakümne üheksandal aastal toimunud dialoogil oktoobris äh, öeldi, et Hiina on valmis surmanuhtlusest loobuma. Gohan pidas seda tollal väga suureks läbimurdeks dialoogis ning ootas, et äh, tulevad väga selged otsused selles küsimuses, kuid hiljem koitis äh, ametnikele seda, et tegemist oli ilmselt diplomaatilise sammuga vaigistada äh, kriitikat dialoogi tõhususe osas. eriraportöör äh, piinamise koha osas äh, sai lõpuks pärast aastaid palveid kahe tuhande viienda aasta sügisel Hiinat külastada Euroopa Liidule, öeldi, et see oli tänu Euroopa Liidu-Hiina inimõiguste dialoogi tööle ning et see oli eriteene Euroopa Liidu suunas, kuivõrd see vaatleja oli eurooplane. jah, võib-olla Euroopa proua esinaine palub äh, kõnelejal aeglustada, sellepärast et tõlgid ei jõua teil järele joosta kõneleja jätkab. ühesõnaga, vaatleja kutsuti Hiinasse aastal kaks tuhat viis ja Hiinale öeldi, et seda tänu dialoogile, et see on eriteene Euroopa Liidule, sellepärast et mandaadi äh, Saanu oli eurooplane, võib-olla tõesti Euroopa Liidu äh, surve avaldamine mängis rolli, kuid öelda, et see on tänu dialoogile nii läinud, on küsitav jällegi. Äh, eriti arvestades, et Ameerika Ühendriikide valitsus nõudis seda seoses Ameerika Ühendriikide Hiina inimõiguste dialoogi jätkamiseks. inimõiguste dialoog Hiinaga, mida nimetati Berni protsessiks, oli selge, et kõikidele osapooltele tehti seda ühte, anti samad eriteened, nii et tegelikult Euroopa Liidu mõjude kohta pole midagi teada, Bern protsessis eh, täpselt samasugune teene tehti ja täna isegi ei tehta selliseid teeneid enam. nüüd üksikud juhtumid. kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande kuuenda aasta vahel eh, tehti üsna mitu äh, eh, avaldust nõukogu poolt teatud äh, isikute vabastamise kohta nende inimeste puhul, kes on Euroopa Liidu nimekirjas äh, need on äh, väidetavalt äh, tänu inimõiguste dialoogile, kuid ma ei ole näinud mitte ühtegi ametnikku, kes tõsimeelselt julgeks väita, et Euroopa Liit üheski nendes vabastamistes mingisugust rolli oleks mänginud, kõik puudutas tegelikult seda, mida Ameerika Ühendriigid on teinud. selline nimekiri on loodud selleks, et infot saada vangistatute osas ja võib-olla viib sellele, et neid koheldatakse paremini Äh, kuid Euroopa Liit liiduna minu meelest küll ei saa siin väita, et nemad vastustavad selle eest, et neil õnnestus äh, tagada ühegi äh, inimõiguste eest võitleja vabastamine viimase kümnendi jooksul Hiinas. muidugi väga raske on öelda, millist mõju inimõiguste dialoog ühelgi Pekingi otsusel on mänginud. täiesti selge on see, et siseriiklikud küsimused on Hiina jaoks olulisemad on tõenäoline, et Euroopa Liidu Hiina inimõiguste dialoog ei ole üldse olnud üheski otsuses määrava tähtsusega. võib-olla on see natukene aidanud olukorrale kaasa, kuid äh, ma isiklikult pean seda ebatõenäoliseks. ma põhjendan seda sellega, et en-, e-, enamus Euroopa Liidu ametnikke, kes on dialoogi kaasatud, ei räägi hiina keelt ja enamus eksperte samuti, kes õigusseminaris äh, Ähm, osalevad, nad ei saa jälgida seda, mis toimub äh, reformidega Hiinas endas. dialoog ja õigusseminar äh, peaks ju ometigi neid reformiäraseid arutelusid siseriiklikult mõjutama, aga kuidas saad neid mõjutada, kui ei tea, millest äh, täpselt räägitakse? ÜRO universaalne iga-aastane ülevaateprotsess on täieliku dünaamikata protsess see on seni olnud äh, kinnine arutelu. Äh, seekord oli see avalik, äh, kuid küsimuste-vastuste versioon oli täiesti teatraalse täpsusega paika pandud. Euroopa Liidu liikmesriikide avaldused muidugi näitasid väga värvikaid seisukohti, ei olnud mitte ühtegi ühist küsimust või ühist positsiooni, mida oleks järjepidevalt kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate poolt esitatud. Euroopa Liit tahab lahendada väga paljusid küsimusi ühe korraga. kaheksa verstaposti on nõukogu endale seadnud paar aastat tagasi, kuid minu meelest ei ole saavutatud mitte midagi. küsimus, kas relvaembargo keelustada pärast Euroopa Liidu Hiina strateegilise partnerluse väljakuulutamist aastal kaks tuhat kolm toodi välja neli peamist printsiipi taevase rahu väljaku sündmuste vangide vabastamine Äh, kodaniku- ja poliitiliste vabaduste tagamine ja nii edasi, need küsimusi tõstatati ikka ja jälle, kuid see on seotud ainult relvaembargo aruteludega kui äh, nii-öelda järelmõttena ainult pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid survestasid Euroopa Liitu ja Euroopa Liit äh, sellele allus mitte relvaembargot peale sead- äh,, keelustama tähendab tühistama relvaembargot ja miks Hiina peakski üldse järgi andma, kui ameeriklased meiega niimoodi saavad mängida, kas on negatiivseid tagajärgi? muidugi, selge ja sügavuti mineva inimõiguste dialoogi puudumine on viinud selleni, et bilateraalsed arutelud inimõiguste osas on marginaliseeritud. sõnum on küll see, et me hoolime inimõigustest, aga ainult veidi. eksperdid dialoogid äh, on samuti problemaatilised, nad ei ole praegu mehhanismid, millega äh, jõutakse ühiste avaldusteni ning need on ka vabanduseks selleks, et vabaühendused äh, hoida ametlikust dialoogist kõrval, eemal, vabandust üheksakümne seitsmendal aastal dialoog jätkati ja tollal öeldi, et ametlik dialoog avatakse ka vabaühenduste esindajatele ja nii ka läks kuid vabaühendused lahkusid aruteludelt, sellepärast et Hiina Demokraatlik Partei Rõu äh, käitus äh, nii nagu ta käitus äh,, mõned aastad hiljem äh, Äh, tahtsid nad sellega uuesti liituda, kuid neid ei võetu vast-, neid ei võetud enam vastu ametlikesse aruteludesse, vaid ainult seminarisid osaleda. ja nüüd küsimus, kus Euroopa Liit ja Euroopa Parlament edasi võiksid liikuda. minu meelest on tagumine aeg põhimõtteliselt läbi mõelda Euroopa Liidu inimõiguste suunaline poliitika. viimastel aastatel on esitatud väga palju soovitusi selle kohta, kuidas dialoogi toestada ja parandada. iga ja sama, seesama sõnum on kõlamas ka täna. Äh, senipoole see lähenemine tulemusi toonud sellepärast et mugav on see mitte ainult Hiina otsuse langetajatele, vaid ka otsuse langetajatele siin, et inimõiguste küsimus olekski kuskil äärealadel äh, eraldiseisev asi. ei ole aga äh, sugugi on kõigi huvides see, et eriti palju tähelepanu sellistele aruteludele ei pöörataks äh, üksikisikute juhtumite tõstatamiseks ei ole Euroopa Liidul seda dialoogi vaja, neid küsimusi saab tõstata ka läbi teiste kanalite, läbi esinduste Peking, Pekingis, läbi meedia, läbi poliitilise dialoogi. sinna peaksid need asjad kuulumagi. kui Euroopa Liit tahab rohkem saavutada, kui tahab tõelist mõju avaldada, siis on teil vaja väga fokusseeritud tegutsemist eh, ja tuleb valida üks prioriteetne teema, näiteks nagu hukkamõistmiste moratoorium, arvestades tänast poliitilist eh, keskkonda, ei ole rohkem kui ühe prioriteedi täitmine realistlik. Euroopa Liit võiks eh, ähvardada inimõiguste dialoog peatada, kui seda prioriteeti ei täideta, see oleks suurepärane võimalus need asjad lõpetada partnerluse koostööleping, mis praegu on arutelul, võiks olla samuti sobivaks hoovaks ning Euroopa Liit on pidevalt nõudnud, et inimõiguste klausel sinna sisse saaks, nii nagu ka eelmisel nädalal. mina pean seda iseenesestmõistetavaks, et sellisel lepingul oleks inimõiguste klausel, kuid mida see tegelikult tähendab? kas seda koostöölepingut ei kasutataks lihtsalt jällegi järeleandmiste tegemiseks. mina teeksin ettepaneku, et allkomisjon esitaks resolutsiooni, millega Euroopa Parlament võtab endale kohustuse partnerluse koostöölepingud sõlmida ainult nende riikidega ja heaks kiita, kes on äh, rahvusvahelise kodaniku ja poliitiliste vabaduste konventsioonile alla kirjutanud. see võiks olla tõsiseks verstapostiks Euroopa Liidu poliitikas. täna on Euroopa Liit sõlminud koostöölepinguid ka nende riikidega, kes seda ei ole ratifitseerinud, näiteks nagu Pakistan Pakistaniga, kuid kui ma õigesti aru saan, siis seni pole ühtegi partnerlust ja koos, ei ole sõlmitud ühtegi partnerlus- ja koostöölepingut. ideaalselt peaks kõik need lepingud olema otseselt seotud äh, äh siis äh, selle konventsiooni allakirjutamisega ei peaks välja tooma eraldi selles resolutsioonis Hiinat, kui see kindlasti suurendaks motivatsiooni Hiina pool lõpuks ometi see dokument ratifitseerida. kui see saavutatakse, oleks see väike samm õigesse suunas. suur tänu! suur tänu, proua Kintselbach. suur tänu ka selle väga karmi analüüsi kohta, mida te tegite Euroopa Liidu Hiina inimõiguste dialoogi kohta ja tõesti, peaksime mõtlema sellele ettepanekule seoses äh, ÜRO äh, kodaniku ja poliitiliste õiguste konventsiooniga, et see peaks olema tõesti võib-olla see Äh, määrava tähtsusega dokument täna. Äh, õnneks jõustub Lissaboni leping ja see annab meile suurema pädevuse parlamendina seoses äh, meie koostööga kolmandate riikidega. järgmisega sõna aga professor Shabasile. professor William Shabas on Iiri Inimõiguste Keskuse direktor. Iiri Inimõiguste keskusel on äh, leping Euroopa Komisjoniga, et äh, korraldada need õigusseminarid, mis leiavad aset ennem inimõiguste dialoogi kohtumisi. ja ei saa siin jätta rõhutamata seda, mida ütles proua Kintselbach, äh, kui ta ütles, et nendest seminaridest on tegelikult kujunenud vabandus piirata vabaühenduste osalust inimõiguste dialoogil ja nüüd professor Šabas, kas see ongi nii? Thank you, Chair. aitäh, proua esinaine. ma ei ole aktiivselt poliitilises dialoogis osalenud ja seega ei ole ma ka pädev vastama küsimusele selle kohta, millist mõju omavad akadeemikute seminarid teistele protsessidele ma võin teile öelda ka seda, et need akadeemilise sisuga seminarid on juba kuskil kümme või isegi enam aastat toimunud, põhimõtteliselt alates sellest hetkest, kui dialoog algas kusagil üheksakümnendatel. ja ma isiklikult osalesin nendel seminaridel nii-öelda Euroopa-poolse organiseerijana. aja jooksul on loomulikult kõik mõneti muutunud, tegemist on keeruliste protsessidega, te kõik siin ruumis ju teate seda Need kohtumised iseenesest on justkui sellised akadeemikute töötoad, need akadeemikud tulevad kokku erinevatest Euroopa ülikoolidest, seal osalevad mitmed erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid. Hiina ülikoolid on äh, varasematel aegadel väga aktiivselt ja arvukalt osalenud. hiljuti on küll osalus Hiina poole peal vähenenud, peamiselt on esindatud üks keskne haridusasutus Peking, Pekingist samuti muidugi kaasatud kodanikuühiskonna vabaühenduste liikmed. viimane kohtumine toimus kaks nädalat tagasi Pekingis, seal osalesid isegi Amnesty Internationali ja Human Rights Watchi esindajad. samuti olid esindatud mõned teised vabaühendused viimasel paaril aastal on koosolekud olnud väga keerulised, üks kohtumine jäi tegelikult üldse ära, teine kohtumine jäeti sõna otseses mõttes viimasel hetkel ära, tegelikult on inimesed, olid inimesed juba kohale tulnud ja valmis sõna võtma, siis see jäeti ära ja samuti on viimastel aastatel pärast seda, kui meie keskus hakkas juhtima neid seminare, on olnud ka mõned edukad koosolekud aga tegelikult äh, mõnede teemade käsitlus on läinud üle kivide ja kändude. loomulikult on äh, probleemiks need teemad, nende teemade keerukus ja probleemiks on kindlasti ka osalus kui niisugune. mis puudutab meie osalejaid, siis äh, üldiselt osaleb väga palju vabaühendusi. viimasel seminaril, nagu ma ütlesin, olid meil Amnesty Internationali Human Rights Watchi esindajad kohal, aga tegelikult olid kohal ka mõned inimesed, kes on äh, justkui ohumärgistatud vähemalt Hiina poole jaoks. ja, ja tõepoolest nende seminaride korraldamine Pekingis, Hiinas on muutunud problemaatiliseks, sest äh, seal osalevad ka mõned Hiinast jaoks äh, nii-öelda vastuvõetamatud isikud. ja Iiri inimõiguste Keskus on seda meelt, et ilmselt tuleks need küsimused lahendada poliitilisel tasandil ja tegelikult ähm, akadeemikutel on suhteliselt äh, nõrk kontroll selle üle, kuidas või kus mida korraldada. viimastel aastatel, viimastel seminaridel oleme käsitlenud väga erinevaid teemasid, loomulikult oleme puudutanud kõiki peamisi inimõiguste küsimustega seonduvat Hiinas, me oleme avalikult arutanud olnud äh, töölaagreid, äh, surma ähm,, surmanuhtlust ja loomulikult, äh, nagu te isegi ette võite kujutada, nii mõneski küsimuses ei ole absoluutselt võimalik hiinlastega kokkuleppele jõuda, paljusid teemasid hiinlased ei ole nõus üldse päevakorda võtma kohtumistel täna varahommikul käsitlesime Falun Gongi küsimust ja ma julgen öelda, et ma ei tahaks üldse olla selles ruumis, kus tehakse ettepanek hiinlastele, et võiks ka Falun Gongi päevakorda võtta. ma arvan, et see on selline vaikiv kokkulepe, et Falun Gongist me ei räägi. no ja need ongi sellised probleemsed kohad, mis tuleb alati läbi vaadata enne seminaride korraldamist. ja nüüd kuigi ma ei oodanud seda, et ma tulen siia ja kuulen selliseid äh, põhjalikke ja keskendunud ettekandeid selle kohta, kuivõrd usaldusväärsed ja tulemuslikud need seminarid on. aga mulle tundub, et see on selline liialdus kui väidetakse, et seminaride ja muude kohtumiste käigus ei ole mitte midagi saavutatud. samuti mulle tundub äh, liialdusena see, kui öeldakse, et mitte mingeid positiivseid tulemusi ei ole olnud ja midagi ei ole paremaks muutunud. loomulikult meil on probleeme inimõiguste olukorraga Hiinas, on olnud tagasilööke, esineb probleeme. ma arvan, et äh, kõik äh, siinviibijad ja kõik eurooplased teavad, et see on nii ja, ja kellelgi ei ole mingeid illusioone selles osas aga siiski ja ma ei hakka vaidlustama seda, et inimõigustega on probleeme Hiinas. aga see, et siin väidetakse, et mitte midagi positiivset ei ole asjast välja tulnud ja midagi ei ole paremaks muutunud, siis no see on minu meelest küll ebaõiglane. üks teema, mida ma, millega ma olen väga hästi kursis ja millega ma olen osalenud nendel seminaridel, on loomulikult surmanuhtlus kui niisugune ma olen juba viimased kümme aastat tegelenud surmanuhtlusega ja selle käsitlusega Hiinas. ma olen näinud seda, kuidas nüüd on juba võimalik esitada edasikaebusi ülemkohtule selles osas, kui kellelegi on määratud surmanuhtlus. ja meil ei ole küll adekvaatset statistikat surmanuhtluste kohta, nende täideviimise kohta, aga viimastel aastatel on tulnud infot selle kohta, et surmanuhtluste määramine on nüüd tõesti oluliselt vähenenud Hiinas. ja meie akadeemikutena suhtleme peamiselt teiste akadeemikutega, kuulame ära nende seisukohad, vaatame, kuidas nemad neid teemasid näevad ja käsitlevad. ma võin öelda, et viimase kümne aasta jooksul on toimunud oluline areng selles vallas. Katrin Kinselbach ütles siin paar minutit tagasi, et et ühel kohtumisel lausa Hiina pool pakkus välja, et nad on valmis, et nad et äh, on valmis surmanuhtlust kaotama. minu meelest ei ole hiinlased kunagi öelnud, et nad on nõus äh, loobuma surmanuhtlusest. Nad on küll öelnud, et nende pika-pikaajaline eesmärk on lõpuks surmanuhtlusest, surmanuhtlus kaotada, aga et lühiajaliselt nad on nõus veidikene reformima selle karistuse määramist ainult. siiski mulle tundub, et äh, areng on olemas vähemalt võrreldes olukorraga kümme aastat tagasi. hiinlased ju alguses väitsid, et nad ei ole üles nõus näitama mitte mingit paindlikkust surmanuhtluse osas. Nad leidsid, et hiinlastel on õigus surmanuhtlust määrata ja et eurooplased on lihtsalt mingi kinnise ideega nüüd nende juurde tulnud. aga nüüd tõesti ma saan aru, et hiinlaste pikaajaline eesmärk on surmanuhtlus kaotada. minu meelest Hiina esindaja ütles seda lausa Inimõiguste Nõukogu kohtumisel kuskil kaks aastat tagasi samal ajal on käimas mitmed olulised reformid, võideldakse majanduskuritegude vastu ja teiste mittevägivaldsete kuritegude vastu ja pikas perspektiivis ka surmanuhtluse kaotamise suunas. kas me nüüd võime siis väita, et see, need edusammud on tõesti meie tegevuse tulemus? no ma võiksin öelda, et ilmselt tõesti on see Ameerika survestamise tulemus. Ameerika on suutnud tõesti korralikult avaldada survet Hiinale, et Hiina kaotaks surmanuhtluse. aga ma arvan, et ka meie võiks äh, veidi kiita saada selles osas, sest ka meie oleme ju panustanud sinna. loomulikult esines tagasilööke ka meie teel, üritades kaitsta inimõigusi Hiinas. selge on see, et meie osalus kogu protsessis ei ole mingisugune võluvits. me mängime oma rolli ja, ja ma arvan, et meie roll on väärtuslik. akadeemikud kuuluvad ju ka kodanikuühiskonda inimõiguste valdkond on selline spetsiifiline, suhteliselt uus valdkond, me nüüd, meil on olemas nüüd inimõiguste õppetoolid lausa ülikoolide juures ja meil on olemas akadeemikud, kes on suured inimõiguste kaitsespetsialistid. samas on selge, et inimõigused on seotud erinevate teiste elementidega kodanikuühiskonnas paljud akadeemikud on võtnud oma südameasjaks selle, et parandada inimõiguste olukorda, seda loomulikult ka Hiinas. ma julgen öelda seda, et sellised akadeemilised keskused tõmbavad ligi ka hiinlasi, selliseid hiinlasi, kes just nimelt soovivad parandada inimõiguste olukorda oma riigis. Need seminarid võimaldavad suhelda Euroopa ja Hiina akadeemikutel, annab hea võimaluse aruteludeks ning samamoodi annab võimaluse akadeemikutele Hiinas parandada sealset inimõiguste olukorda. me oleme loomulikult üritanud parandada nende kohtumiste kvaliteeti ja jätkuvalt tegeleme sellega. aga ma palun teil pöörata tähelepanu ka sellele positiivsele tulemusele, mis me oleme saanud nendelt seminaridelt. aitäh, esinaine! kiitos erittäin paljon, professori Shabas ja suur tänu, professor Shabas mõistagi on oluline, et äh, need kohtumised toimuvad ja rääkisite ka teatavast progressist, mis on saavutatud, kuid äh, minu meelest tõsiasi, et Euroopa Parlament nõudis äh, taoliste instrumentide ratifitseerimist, on kõige tähtsam. ja lõpetuseks saab sõna Brad Adams, kes on Human Rights Watchi Aasia osakonna juhataja ning vastutab ka aruande eest, mis puudutab Hiina niinimetatud äh, musti vanglaid. härra Adams, teil on sõna, palun. Thank you very much uh, for inviting me to speak uh.... aitäh, et olete mind täna siia kutsunud. vaid äh, kolmkümmend sekundit teemal, millest te praegu räägite. ma arvan, et mitte miski ei valmistaks Hiina valitsuse rohkem head meelt, kui äh, näha, et Euroopa Liidu väärtuslikku aega raisatakse sellele, et äh, väit-, väideldakse selle üle, kuidas peaks täpsemalt äh, Euroopa Liit Hiinaga suhtlema. ma arvan, et äh, meil peaks olema selge arusaam sellest, mida saavutatakse dialoogide ning seminaridega, aga ma arvan, et see ei ole mitte prioriteetne teema ning me ei tohiks liiga palju aega sellele raisata. oluline on mitte tegeleda teemaga, milleks on seminarid ning dialoogid ning rääkida, et neil ei ole olulist mõju inimõigustele Hiinas. see on kõrvaline. arvestades kõiki neid olulisi probleeme, mis äh, meie ees Hiinas on, äh, peaksime pigem tegelema sellega, aga hiinlased tahavad just nimelt seda, et me vaidleksime siin omavahel. tahaksin teile rääkida mõningatest äh, teemadest, me avaldasime raporti, millele äh, viitas ka Rootsi suursaadik, mis puudutab musti vanglaid ning mis avaldati kaks nädalat tagasi. see räägib sellest, kuidas Hiina valitsus äh, juhib äh, kohtuväliseid kinnipidamisasutusi ning selli-, sellealast poliitikat. Nad sulgevad ühe vähestest võimalustest Hiina kodanikele avaldada oma seisukohti Hiinas peab olema suurem äh, sõnavabadus erasektoris. kakskümmend aastat tagasi, kui äh, hiinlased äh, rääkisid võõraste inimestega, siis nad ei julgenud oma seisukohti ning arvamusi avaldada. see on nüüd möödas. kõik, kes on Hiinas käinud, näevad, et see nüüd on teisiti. kui aga pannakse küsimärgi alla Hiina ametivõimude ülimuslikkus ning ületatakse teatavad piirid, siis on see ohtlik Hiina on julgustanud petitsioonisüsteemi arendamist. Nad on julgustanud inimesi äh, esitama kaebusi kõrgemale ametnikkonnale. nii et kui äh, inimestel provintsides on probleeme äh, maade võõrandamisega või korruptsiooniga, siis nad võivad pöörduda Pekingi poole. aga need kohalikud omavalitsused ei taha, et inimesed Pekingisse pöörduksid nii et on loodud lausa süsteem, mille käigus inimesed kutsuvad äh, neid kaebuse esitavaid inimesi tagasi ning äh, arreteerivad nad. Neid inimesi piinatakse, nende vara varastatakse ning sageli nad isegi, äh, vahel nad isegi vabastatakse ning saadetakse kohtusse. Hiina valitsus on väitnud, et see kõik on vale, et sedasorti süsteemi Hiinas ei ole probleem aga praegu ametivõimude jaoks Hiinas on, et internet on võimaldanud inimestel äh, üle kogu riigi üksteisega suhelda ning äh, kõik interneti kasutajad äh, Hiinas on reageerinud probleemidele. me teame, et see on tõsi, vaid paar, paar päeva tagasi üks partei osakond koostas raporti, milles väideti, et mustad vanglad on tõsine probleem. et neid on, et inimesi, äh, kes äh, varastavad, röövivad inimesi tänavalt, on kümneid tuhandeid. ma arvan, et see arv on siiski alahinnatud. see on väga oluline ühiskondlik probleem. üks oluline soovitus on järgmine me korraldasime pressikonverentsi Hongkongis, me rääkisime Al Jazeeraga, CNN-iga ning äh, rahvusvahelise ajakirjandusega ning avalik surve Hiinas omab mõju. pöörati tähelepanu ka meie raportile ning äh, Hiina raportile Euroopa Liidu ning teiste valitsuste poolt Hiina puhul on vaikne diplomaatia läbikukkumine. on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament äh, võtaks kontakti inimõiguste ülemkomissariga võimalikult kiiresti selleks, et äh, tegeleda inimõiguste probleemiga Hiinas mitte vaikselt, sest niimoodi ei saavuta me edu. mis puudutab surmanuhtlust, siis selle vallas ei ole edu saavutatud mitte äh, tagaruumi aruteludega, vaid äh, seetõttu, et pidevalt juhitakse sellele teemale avalikult tähelepanu. asjaolud paranevad vaid siis, kui Euroopa Liit äh, on põhimõttekindel ning räägib valju häälega ning ei suhtle hiinlastega suletud uste taga. hiinlaste puhuga puhul peab olema põhimõttekindel ning äh, avalikult kõike äh, esile tooma, aitäh! meelekindlusista! suur tänu nende väga huvitavate seisukohtade jagamise eest! <clears throat> homme avaneb meil võimalus äh, mõningaid küsimusi esitada ka baroness Ashtonile. homme osaleb ta nimelt parlamendi väliskomisjoni istungil ning äh, selline vaikiv diplomaatia ja selle seos avaliku poliitikaga on keskse tähtsusega. välisasjade komisjonis tuleb ta mitte siia, välisasjade komisjoni, jah. ja meie osaleme sellel kohtumisel ka. ja võib-olla nüüd aeg äh, kolleegidele sõna anda, loen ette kõnelejate nimekirja. Piiler, proua Anrikine ja muudki voivat pyytää puhe- võite veel äh, sõna paluda ja meil on veel teisigi külalisi, kes veel enne kella ühteteist sõna saavad. härra Tsemke ka veel ja äh, parlamendi asepresident äh, härra Macmillan Scott, proua Prepols ja kõigepealt härra Donskis suur tänu, proua esinaine. kõigepealt lubage mul tänada kõiki külalisi, äh, väga valgustavad ja, ja silmi nii-öelda avavad sõnavõtud, kuid mind jahmatas äh, härra Venkjani sõnavõtt. nimelt äh, jahvat-, jahmatas mind see väga sügavuti minev analüüs inimõiguste olukorra kohta Hiinas üks kõige olulisemaid detaile, mida ma tahaksin jagada seoses härra Venkjani mõttearendusega, on see, et me näeme siin teatavat sarnasust eh, Hiina olukorraga eh, täna sellele, milline oli kord eh, endises Nõukogude Liidus inimõiguste kaitsjatega kümme aastat tagasi. ja mul on veel meeles, et tollal räägiti Venemaa kohta umbes sedasama juttu ning inimõiguste kaitsjad Äh, on palunud, et ärge laske ennast puu, püüda lihtsustamise lõksu ning ärge relativiseerige äh, asju, sest me ei räägi siin mitte vene kultuuripärandi kaitsest või mis iganes, äh, tegemist on inimõiguste olukorraga, see ei ole kontseptsioonide võitlus, vaid see on oluline ja kriitiline maailma tasandil ja tsiteeriksin paari asja, mida ma pean poliitilise äh, mõtte nii-öelda tähelendudeks. kõigepealt mõte, et äh, rahvusvaheline üldsus, tsiteerin, põhimõtteliselt annab vabad käed Hiinale inimõiguste osas, sellepärast et enamus äh, valitsusi tahavad oma huvisid kaitsta kaubanduses ja julgeolekus. ja siis fantastiline öö, mõte tsiteerin, vaatamata kasvavale rahvusvahelisele tegevusele ja keskklassi arvukuse kasvule on inimõiguste olukord halvenemas nii Hiinas kui ka ülejäänud maailmas, kuivõrd Hiina inimõiguste poliitika ja töötajate õiguste tegevus, seda ekspluateerib maailma kaubandus sellistes kohtades nagu Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. lisaksin omalt poolt ka midagi, see ei puuduta mitte ainult Aafrikat või ka Ladina-Ameerikat. vabaturumajanduse idee Äh, lahutame sellest poliitilise vabaduse, on üks väga, mm, ma ütleksin, äh, kurikaval mõte, äh, mida me oleme näinud juba Ladina-Ameerikas ja mitte ainult Ladina-Ameerikat ei puuduta see, vaid ka mõned Ida-Euroopa riigid võivad seda kasutada, ärgem pöörakem pilku sellelt si-, seiski, seega. nii et ärgem võtke väga tõsiselt valitsuse seisukohti, vaid kuulame pigem selliseid inimesi ja kolleege, nagu seda on professor Venkjan suur tänu, härra Tonskis, proua Lohpiiler. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka meie kõikidele tänastele ekspertidele. minu küsimus puudutab seda, mida ütles härra Gaven-Kjan ekspertide seminari kohta. aastast kaks tuhat kaheksa on palutud äh, suuremat läbipaistvust äh, mitme äh, kodanikuühiskonna organisatsiooni poolt, kuidas komisjon neid soovitusi on järginud, kas ta peab neid tõsiseltvõetavaks ja proua Kintselbach Boltzmanni instituudist, minu meelest peaks tema soovitusi väga ettevaatlikult lugema, sellepärast et inimõiguste äh, Human Rights Watchi seisukohtadest erinevalt ei peaks neid äh, võtma võitlusrelvadena, vaid äh, millegi võimalikuna, millega midagi rohkemat ära saavutada Hiinas, nii et minu meelest on siin väga selged soovitused, millel on väga selge mõte. kaks küsimust äh, Iiri Inimõiguste Keskuse eksperdile. Te ütlesite, et teatavaid arenguid on olnud näha kuid mind huvitab kaks asja. Te ütlesite, et Hiinas on käivitanud protsess kuid raske on statistika kohta hinnata, kas äh, surmanuhtlused vähenevad, nii et on äh, surmanuhtluste arv hakanud vähenema, see protsess on käivitunud, kuid raske on statistika kohaselt sellest täpselt aru saada. nüüd kodanikuõigused, äh, mida millest hiinlased on rääkinud. tundub nimelt, et äh, selliseid haldusvahistamisi on äh, tegelikult isegi suurendatud. et veel kord äh, suur tänu Human Rights Watchile, inimõiguste kaitsjad ja kodanikualgatustega tegelevad vajavad selget toetust äh, välismaalt. see ei ole lääne sekkumine, vaid see aitab tegelikult äh, Hiina probleemid tuua avalikkuse ette. suur tänu, proua Lohpiiler. järgmisena proua Andrek Jeene, meie aseesimees. Äh, suur tänu, proua esinaine. ka mina tahaksin tänada kõiki kõnelejaid. kõik äh, öeldu oli väga huvitav ja väga informatiivne. Need küsimused need on ekspertide seisukohad. täna on meil õnneks selline kuulamine korraldatud ja räägime siis Hiina inimõigustest, mitte midagi uut äh, mul öelda ei ole. Euroopa Parlament on institutsioon, kes räägib äh, avalikult inimõiguste rikkumistest Hiinas. mitte keegi ei saa sundida parlamenti oma seisukohti muutma äh, Hiina küsimuses. ja teine küsimus, mille ma tahtsin välja tuua seoses äh, seminaridega ja inimõiguste alase dialoogiga, on see, et ma käisin alles hiljuti ise Hiinas osalesin äh, ühe delegatsiooni töös ning viimasel päeval korraldati seminar ning meieni jõudis informatsioon, et üks Hiina kodanik, kes oli abielus Austria kodanikuga, teda süüdistati äh, luuramises äh, ja ta mõisteti hukka, määrati talle surmanuhtlus selliseid asju juhtub kogu aeg. muuseas, teil on veel meeles, et üheksa uiguuri on samuti surma mõistetud. ka need äh, äh, surmanuhtlused viidi ellu meie delegatsiooni Hiinas viibimise ajal ja minu meelest on tegelikult tegemist täieliku provo-, provokatsiooniga. Hiina inimõiguste äh, kaitsjad elavad pidevas kabuhirmus. Nad peavad tegutsema äh, pidevalt äh, surmamõistmise hirmus. dialoog inimõiguste alal enne tippkohtumist on minu meelest äh, saavutamas ainult seda, et teadlikkus suureneb nendes küsimustes. ja lõpetuseks tahaksin öelda veel nii palju, et me peame tõsiselt mõtlema nendele küsimustele uuesti, lähenema täiesti teistmoodi ning peame arvestama ka nende soovitustega, mis meile täna anti. suur tänu, proua Andrik Jene. härra Tsemke, palun suur tänu, proua esinaine, lubage alustuseks öelda, et äh, ma toetan äh, sajaprotsendiliselt seda, mida täna siin on öeldud ja suur tänu ka kogu selle kirjaliku materjali eest, äh, mis meile on jagatud. oluliseks pean aga ka seda, mida ütles eelmine kõneleja, ma olen nõus proua Andrikienega. me peame ümber hindama meie eesmärgid ja oma strateegia me peame tõsiselt mõtlema sellele, eh, kuidas läheneda siiski eh, Hiinale inimõiguste kontekstis. kõige mustem stsenaarium oleks kindlasti see, kui me iga natukese aja tagant eh, peaksime küll väga huvitavaid arutelusid maha, kuid kui nendest aruteludest tõusetuvad ainult väga lahjad lahendused. meie eesmärgiks siin on äh, saavutada äh, käegakatsutav edasiminek inimõiguste olukorra parandamisel Hiinas, sellepärast me ju siin toimetamegi. meie eesmärgiks on inimõiguste olukorda Hiinas parandada, meie ülesandeks ei ole äh, siin lihtsalt jutuvada pidada nii et esimene probleem seisneb äh, selles, et kas Hiina, Hiina on valmis arvestama argumentidega, kas nad on äh, kaldumas võtma selliseid samme, mis oleks meie tegutsemisega kooskõlas. see on väga tõsine ja keeruline teema. Hiina teab väga hästi, milline on nende võim, nad teavad väga hästi, et nad on kaks korda nii suured, kui on Euroopa kuid Hiina teab väga hästi ka seda, et on riike, kes küll inimõiguste kaitsest räägivad ja sõnu teevad, aga on ka neid riike Euroopas, kes äh, suu kinni hoiavad ja äh, nii-öelda eluga edasi lähevad. meil on teatavaid võimalusi Hiinat survestada. kahjuks Hiina pole tänases kontekstis enam isoleeritud riik. Nad peavad arvestama erinevate riikide surve avaldamisega. nii et Hiina peab äh, arvesse võtma seda, mida nende riigi kohta maailmas räägitakse. nii et sellest vaatevinklist on mul kolm soovitust. kõigepealt meie Euroopa Parlamendis oleme jõudnud teatavale ristteele. tulemas on ähm, ametisse uus Euroopa Komisjon, välispoliitika kõrgema esindaja kuulamine on veel ees ning esimene asi, mida me peaksime uuelt kõrgemalt esindajalt nõudma et inimõigused tuleks äh, hõlmata kõikidesse poliitikavaldkondadesse Euroopa Liidus. me peaksime olema teadlikud sellest, et inimõigused ei ole ühe voliniku portfelli osa ainult, inimõigused on nii olulised, et äh, need peaksid olema süvalaiendatud äh, kõikidesse valdkondadesse ja see peaks olema meie tegevuse keskmes ma olen Euroopa Parlamendist esimest ametiaega, enne seda olin Poola parlamendisaadikud, ikka ja jälle küsin enda käest ühte ja sedasama. Euroopa Liit areneb, laieneb ja Euroopa Liidu esinduste arv suureneb üle terve maailma. kujundame välja diplo-, diplomaatilise võrgustiku ülemaailmsel tasandil ja ma kujutan ette, et meie nõndanimetatud Hiina saatkond peaks olema väga tugev ja peaksime tegema äh, kõrgemale esindajale järgmise ettepaneku. nimelt, meie Hiina esinduses peaks olema eraldiseisev äh, osakond, kes tegeleb inimõiguste olukorra järgimisega Euroopas. ärgem unustagem seda, millest me siin praegu räägime räägime ju surmanuhtlusest. ja meie hinnangud on erinevad. on neid ja ka täna siin räägiti sellest, et surmanuhtlust määratakse rohkem ja rohkem. on teisi, kes ütlevad, et on näha teatavat progressi vastupidises suunas. kuid ärgem unustagem seda, et Hiinas on kuuskümmend kaheksa kuritegu ära määratletud ja rikkumist, mille eest võimalik karistus on surmanuhtlus. see puudutab ka näiteks äriõigust. väidetavalt äh, rikkumised ka äriõiguse osas võivad päädida surmanuhtlusega. olen nõus ka selle, sellega, mida ütles proua Kintselbach kui me üritame saavutada mitut asja korraga, on meie tegutsemine ohus, peame fokusseeruma, fokusseerima oma tegutsemise ja keskenduma eh, eluga seonduvatele küsimustele. suur tänu, härra Tsemke. neli kolleegi on veel sõna soovinud. ja kui me tahame intelligentseid vastuseid meie külalistelt, siis palun tehke nii lühidalt kui võimalik, kui kui vähegi võimalik, tehke ühe minutiga, sellepärast et muidu ei ole lihtsalt aega vastusteks. Äh, proua, härra Macmillan Scott, siis Prepos Kukan ja kõigepealt siis äh, härra äh, Macmillan Scott, äh, suur tänu, kõiki ma tänaseid külalisi ei kuulnud, nagu te teate, ma olen pa-, äh, on parlamendi president minult kui asepresidendilt palunud äh, järgida kuidagi institutsiooni seisukohta demokraatia ja inimõiguste küsimustele ja sellest olen ma ka teie kolleegidega rääkinud. käisin Hiinas aastal kaks tuhat kuus ning kõik äh, reformaatorid nii-öelda ja teisitimõtlejad on tänaseks äh, vangistatud või vahistatud, neid nimesid on palju ning äh, Äh, põhjus, miks ma siin olen, ongi seotud sellega, et nad on pidevalt äh, taga kiusatud ja vahistatud, kuid ka laiemas Hiina kontekstis tahaksin rääkida. mulle tundub, et Saharovi auhind, mis on väga kõrge profiiliga ja poliitiline auhind, mis eelmisel aastal anti Hu Jiale ja kes tänaseks on vangistatud, äh, mainisime ära selles kontekstis ka palju teisi Hiina teisitimõtlejaid Äh, ja ma olen keskendunud äh, Ida-Saksamaal rahuta-, ähm, karistamatuse protsessile külma sõja ajal, ehk teisisõnu vangistatud, kelle inimõiguseid piirati, nad said öelda oma vahistajale, olgu see siis vangivalvur või vahistaja, et ma olen teid edasi kaevanud. ja sellega arvestati ja mulle tundub, et Euroopa Liit peaks mõtlema meie komisjoni algatuses võimalikult, et võib-olla komisjonis äh, või rahvusvahelises kriminaalkohtus, mida me niikuinii rahastame, peaks olema mingisugune osakond, kes äh, saaks informatsiooni mitte ainult Hiinast, vaid ka teistest riikidest, kus inimõigusi rikutakse. ja Euroopa Liit võiks seda tegevust rahastada ja läbi selle komisjoni äh, ausalt öeldes ähvardada selliseid türanniaid, nagu seda on Hiina kohtu ette toomisega ja mulle tundub, et Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul on võimalused selleks, sellepärast et ÜRO oma Julgeolekunõukogu selliseid samme astuda ei saaks ja see on minu panus debatile. suur tänu kõikidele kõnelejatele ja hoia, hoidkem siis surve kõrgel. suur tänu, härra Macmillan Scott, härra proua Prepuls, palun suur tänu, äh, proua esinaine. mul on väga konkreetne küsimus. ja puudutab see diskrimineerimist, äh, usuvähemuste tagakiusamist. ma tahaksin teada, milline on komisjoni seisukoht Hiina lähenemise kohta, näiteks uiguuri piirkonnas kus inimeste õiguseid piiratakse ja mitte midagi ei ole selles osas ette võetud. mitte midagi ei ole tehtud selleks, et ähm, tegeleda rahutuste põhjustega. igasuguseid avaldusi on nõukogu teinud ja me oleme näinud ka seda, et äh, surmanuhtluseid on ellu viidud, kuid mida Euroopa Liit on teinud selleks, et äh, nendele piir panna ja küsimus tulevikuks? Hiina on öelnud et nad toovad kohtu ette ka teisi juulirahutustel osalejaid ja ilmselt äh, määravad ka veel surmanuhtlusi. mida me kavatseme nüüd teha selleks, et seda peatada? mul on tegelikult küsimusi veel rohkemgi, aga nagu ma aru saan, aega meil ilmselt niikuinii vastusteks ei ole, nii et sellega ma piirduksin. aitäh. suur tänu, proua Prepols, härra Kuukan I really appreciate suur tänu, hindan kõrgelt kogu seda infot, mis meieni täna jõudis. väga huvitav arutelu, kuid äh, mina saan asjadest aru umbes samamoodi nagu härra Tsemka. me muidugi analüüsime asju kogu aeg, arutame ja peame dialoog. seda kõike selleks, et välja selgitada kõige efektiivsem strateegia, kuidas äh, suhelda Hiina ametkondadega selleks, et inimõiguste olukord paraneks, selleks, et olukord paraneks Hiina inimeste jaoks, sellepärast et muidu on meie arutelud kõik akadeemilised. ja sellepärast hindan kõrgelt neid soovituse, mille, mille tegi proua Kintselbach ja mulle meeldis ka härra Adamsi talupojalik lähenemine äh, mul on küsimus, äh, võib-olla see tundub teile naiivne, aga küsin ära ikkagi. Te ütlesite, et tegemist on vaikiva diplomaatia äh, vastandamisega avalikule diplomaatiale ja surveavaldamisele. kas nende kahe kombinatsioon on täiesti võimatu? suur tänu, härra Kukan. ja viimasena kõnelejana saab sõna härra Howitt. suur tänu. küsimus proua Kintselbachile ma ei kujuta ette, et maailmas võiks olla ükski riik, kellel oleks, kelle puhul oleks õigus inimõiguste dialoog, kelle osas inimõiguste dialoog oleks põhjendatud peatada, ma olen siin paremal teist. ma kujutan ette igasuguseid majanduslikke sanktsioone, teisi sanktsioone, teisi sümboolseid samme kuid äh, see, et äh, me loobume inimõigustest rääkimisest, kui meil tekib see võimalus, ma ei kujuta seda ette, et me seda teeksime. ma küll toetan avatud dialoogi ja ma ausalt tõesti ei saa aru, kuidas te saate mõelda seda, et sellel dialoogil äh, ei ole mingisugust mõtet. professor Shabazz põhiline küsimus on ju see, miks mingisuguseid arenguid ei ole surmanuhtluse osas, te ütlete, et on arenguid näha olnud viimase kümnendi jooksul, kuid meil on vaja sellist hooba, mis äh, aitaks meil Hiinat mõjutada selles suunas, et kokkulepe saavutataks, mitte et ei ole tegemist ainult sõnasõjaga. nii et meie jaoks oleks huvitav teada, milline see hoob võiks olla kuivõrd minu kuuskümmend sekundit on läbi, siis ma sellega ka piirduksin. suur tänu, härra Hauid. minu mõte on, et järgmised minutid kasutame ära selleks, et kõigepealt saab sõna meie uus külaline, härra Mitchen, kes esitab Vaba Tiibet ühendust, talle kaks minutit ja pärast seda lühikene vastuste voor, iga meie külaline ka komisjoni ja nõukogu esindajad saaksid võtta välja ühe selle küsimuse, mis oli neile just suunatud. Vincent Metten Free Tibet, Tibet kampaaniast, teil on sõna, palun. Merci, madame la présidente euh,. Nous voudrions confirmer que depuis mars aitäh, proua esinaine kahe tuhande kaheksanda aasta märtsikuust on aset leidnud kaks tuhat viissada rahutust Tiibetis, enamasti rahumeelsed. sellele järgnesid aga repressioonid kogu Tiibeti platool. täna valitseb Tiibetis äh, hirmuõhkkond ning frustratsioon. selle asemel, et üritada mõista, mis on selle rahulolematuse põhjused, Hiina äh, ametivõimud on äh, täiesti ignoreerinud seda ning natsionalismiga esile tulnud. märtsikuust äh, kahe tuhande kaheksandast aastast on äh, sadu inimesi vahistatud ning tuhat kakssada inimest on endiselt kadunud. kogu see on väga murettekitav olukord. paljud inimesed on äh, kauaks vangi määratud ning paljud ka surma määratud, meil ei ole täpseid arve selle kohta. Hiina valitsus üritas takistada tiibetlastel rääkimast nendest sündmustest, äh, kehtestades kontrolli info üle. täna ei ole välismaalastest ajakirjanikel endiselt õigust piirkonda minna. Lhasa ning äh, ülejäänud piirkonnas on kontrollipiirangud väga laiaulatuslikud. selle kohta on meil tõendeid Äh, kehtestati uus kampaania selleks, et äh, alla suruda Tiibeti identiteet ning kultuur ning äh, Tiibeti kultuuri edendamise eest võib inimesi süüdistada riigivastases tegevuses. hoolimata Tiibeti kogukonna tegevusest ning jõupingutustest, kes on üritanud avaldada oma seisukohta olukorra kohta, on paljud neist kadunud ning äh, paljud on pikaks ajaks vangi mõistetud. kahe tuhande kaheksanda aasta märtsikuust on öö, äh, kolm tiibetlast vangi mõistetud ning öö, äh, neist mitu lausa eluks ajaks. kaks tiibetlast hukati oktoobrikuus. me täname Rootsi eesistu-, eesistujat ning parlamenti nende seisukohtade eest nende hukkamiste osas meie organisatsioonile tekitab äh, sügavat muret äh, Hiina kohtusüsteemi meelevaldsus. ei tehtud äh, korralikke uuringuid sündmuste kohta, ei ole võimalik saada juriidilist abi ning ei ole võimalik anda teavet ohvrite perekondadele ning lähedastele ei ole lubatud välismaistel diplomaatidel osaleda menetlustel meie omalt poolt äh, koostasime kirjaliku dokumendi, milles on soovitusi Tiibeti äh, ning inimõiguste osas. me nõuame, et võetaks vasta sidus poliitika Tiibeti kohta ning meil on konkreetseid ettepanekuid äh, nende rakendamiseks. üks soovitusi puudutab seda, kuidas Euroopa Liit võiks suhelda Hiina ametivõimudega pärast tähtsaid sündmusi viimaste arutelude käigus Euroopa Liidu ning Hiina vahel inimõiguste osas Äh, näitas Hiina äh, valitsus ette üles äh, tahtmatust aktsepteerida sündmusi. kui ka uute arutelude tulemuseks oleks sama, siis peaks järele mõtlema, milline on nende arutelude mõju ning peaks küsimärgi alla panema geolo-, dialoogi eesmärgid ning äh, äh, protseduuri, aitäh tähelepanu eest! Kiitos erittäin paljon, härra Metten ja suur tänu, härra Metten. Teie kirjalik öö, ähm, sõnavõtt on kõigile kättesaadav. eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis öö, äh, võtsime vastu resolutsiooni Hiina osas ja ka seal on Tiibetile tähelepanu pööratud. alustaksin aga suursaadik Nordlanderist, kellele lühikesed, lühike võimalus sõna võtta ja siis äh, järgnevad kõnelejad Very much uh,, madam chair and thank you to all the speakers uh, uh for suur aitäh, esimees, suur aitäh kõikidele kõnelejatele väga huvitavate äh, ettepanekute ning seisukohtade eest. alguseks tahaksin öelda, et äh, eesistuja ning äh, me kõik jagame teie muret härra Gauši Schengi osas seda tõstatas, äh, selle probleemi tõstatas äh, Human Rights äh, in China ning Gil Gore. dialoogi kau-, käigus räägiti mitu korda tema olukorrast ning tema saatusest ning selge on, et tegemist on prioriteet, prioriteetse juhtumiga. tahaksin öelda paar sõna ka dialoogi ning nende kasulikkuse kohta loomulikult on äärmiselt raske, peaaegu võimatu mõõta dialoogi mõju. aga kui meil dialoogi üldse ei oleks, mis siis oleks? tahaksin tsiteerida ühe äh, vastuvõtva riigi liikme sõnusid, äh, kui räägiti äh, dialoogist pärast dialoogi, kui meil oli õhtusöök, ütles ta, et ja ma ütlen, ma arvan, et ta ütles seda täiesti siiralt, ma ei ole kohtunud kunagi kellegagi, kes äh, oleks teie moodi rääkinud või kes oleks sedamoodi põhimõtteid esile tõstnud, rääkides olukorrast riigis. nii et ma arvan, et äh, me ei tohiks äh, alahinnata rääkimise mõju. inimõigused on teema, milles on vaja üles näidata kannatlikkust ning äh, järjepidevust. on tõsi, et dialoogi saaks parandada ning seda võiks äh, reformida. on ka tõsi, et me peame rohkem tegema selleks, et süvalaiendada inimõiguste küsimusi kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse. minu arvates on see juba süvalaiendatud äh, poliitilistesse dialoogidesse erinevatel tasemetel nagu me oleme seda näinud pressiteadates äh, pärast Euroopa Liidu Hiina tippkohtumist. aga see ei saa piirduda ainult poliitilise dialoogiga, sest inimõiguste alased dialoogid äh, annavad võimaluse tõstatamaks palju teisi teemasid, mida võiks äh, väga hästi rääkida meie, ähm, meie foorumitel ma arvan, et äh, mitte ainult poliitilised ning inimõiguste alased äh, dialoogid ei tohiks selle küsimusega tegeleda, äh, nagu me oleme oma kirjalikes avaldustes, avaldustes öelnud ning oleme mitmetel kohtumistel öelnud meie eesistumise ajal sel sügisel seitsmel erineval juhul on tehtud erinevaid avaldusi, võetud meetmeid ning loodud kontakte Pekingiga. ning ma arvan, et me kasutame kõiki oma töövahendeid hästi ära ning me ei tohiks kindlasti likvideerida ühte nendest vahenditest, milleks on inimõiguste alane dialoog. kuigi ma loomulikult pean möönma, et äh, seda võib veel parandada, aitäh. kiitus, suurlähetilas ja siit komisjon, olge hüva Euroopa Komisjonil on sõna. Um, suur tänu. ma tahan omalt poolt täiendada seda, mida ütles juba suursaadik äh, Nordlander. loomulikult ei kahtle keegi selles, et meil ei ole sellist ühtset valemit, mis lahendaks kõik inimõigustega seonduvad probleemid Hiinas samuti peame me võtma arvesse seda, et inimõigustega seonduv ei ole ainsaks probleemiks, mis meil on seoses Hiinaga probleeme esineb ka teistes valdkondades, kaubanduses, kliimamuutustega seonduvas. seega Euroopa Liidu tasandi seadusandja peab suutma saavutada tasakaalu kõikide nende oluliste teemade vahel. sellega on see, et inimõiguste teema on seotud kõikide erinevate valdkondadega, peame suutma edastama oma probleemid Hiina osapoolele arusaadavalt. nii nagu suursaadik Nordlander ütles, siis me tõesti kasutame avalikku diplomaatiat, vaikivat diplomaatiat, me kombineerime neid ma ei oska öelda nüüd, kumb äh, lähenemine oleks tõhusam. minul isiklikult äh, näib, et meie sõnum on edastatud, seda on ka mõistetud Hiina poolt. meie läbirääkimised hetkel käivad, arutelud alles kestavad, ei ole mõtet ette rutata ja juba praegu hakata ütlema, millised tulemused sellel saavad olema aga meile on antud võimalus tegeleda kõikide küsimustega, me oleme seda teinud süstemaatiliselt keegi ei kahtle ka selles, et äh, olukord Hiinas on paranenud, nii nagu ütles ka professor Shabas. Hiinas on paika pandud mitmeid uusi seadusandlikke akte, samuti on Hiina avaldanud uue, andnud välja uue inimõiguste tegevuskava, see on äh, kahe aasta peale paika pandud ja väga huvitav oleks siis äh, vaadata, millised on selle tulemused kusagil järgmise aasta lõpus. üks oluline asi, mida me ei tohi unustada, on see, et inimõiguste dialoog võimaldab meil jõuliselt tõsta esile erinevaid teemasid. mulle tundub, et me oleme seda süstemaatiliselt ka teinud. näiteks käsitlesime me sama aktiivselt seda, et osadelt advokaatidelt on nende tegevuslitsents ära võetud. ja kui me oleme saavutanud sellised tulemused, siis vastavalt meie statistikale pärast seda inimesed, neid koheldakse paremini, nende usk taastub. minu meelest on see kõik väga oluline ja seda tohiks eirata. mis puudutab kahte konkreetset küsimust uiguuride ja ja uiguuride kohta, siis mulle tundub, et Euroopa Liit on selgelt andnud mõista, et me tahame näha õiglast kohtupidamist. me kindlasti teostame selle üle ka järelevalvet, et see kõik nii oleks. mis puudutab teie allkomisjoni soovitust selle kohta, kuidas ja kas seminarides osaleda, siis loomulikult me järgime teie soovitusi me oleme juba teinud ettepaneku, et kõikidel seminaridel osalejad oleksid valitud vastavalt nendele teemadele, mida seminaril käsitletakse, aitäh! Sitten herra Venkian, miten? Suur tänu Euroopa Komisjonile. Härra Venkian, kuidas teie vastaksite? Okay. Uh, Madam Chair, because my native language is Chinese kuna mu emakeel on inglise keel, siis äh, ma võtan sõna ja vastan, äh, on hiina keel, siis ma võtan sõna ja vastan hiina keeles ja minu tõlk kõrval annab minu jutu edasi teile inglise keeles.这个李慧他们他们的这个回答，他刚才讲到的话呢，说这个中国政府搞了一个叫做国国国家人权计划，认为呢这是一个这个进步。Um, I would like to make a, a minu poolt järgmised märkused selle kohta, mida äsja ütles komisjoni esindaja ja mis puudutab inimõiguste tegevuskava, mille andis välja Hiina Rahvavabariigi valitsus. China, proverb, um, that... on olemas üks Hiina vanasõna, mis äh, põhimõtteliselt ütleb seda, et ei loe mitte mõtted, vaid loevad teod. 正是他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 更加恶化。The human rights action inimõiguste alane tegevuskava koostati valitsuse poolt kusagil seal kahe tuhande kaheksanda aasta Pekingi olümpiamängude toimumise ajal selleks, et parandada Hiina Rahvavabariigi kuvandit. ja pärast selle tegevuskava koostamist inimõiguste olukord Hiinas on tegelikult veel hullemaks muutunud. see on selge ja ilmselt keegi ei vaidle sellele vastu. aitäh! kiitus tõsta lühidasti ja selgesti kommentist. suur tänu selle väga konkreetse ja selge märkuse eest ja järgmisena saab sõna härra Kilburn. script than I think the rest of us. If you think suur tänu, kui keegi arvab, et inimõiguste olukord Hiinas on paranenud, siis no see on kaheldav. selge on see, et surmanuhtlust äh, määratakse vähem, aastal kaks tuhat neli oli kolm tuhat nelisada, kaks tuhat viis seitseteist tuhat seitsekümmend ja kaks tuhat kuus tuhat surmanuhtlust. aga ma tahan öelda seda, et Falun Gongi liikmeid mõistetakse süüdi mitte millegi eest, neid hukatakse, nende elundeid müüakse, aga nemad siin surmanuhtluse statistikas ju minu meelest ei kajastu teiseks, ma tean, et Kanada osales ka ühes dialoogis, seal osales professor Burton Kanadast ja ta tegi ettepaneku, et võiks lõpetada sellised arutelud üldse, sest see on tõesti mõttetu aja raiskamine, sellel pole mingit tulemust ja nüüd viitan Macmillan Scottile, kes on pidevalt tegelenud Falun Gongi teemaga, tegemist on raske teemaga, minu sõber Kanadast oleks kindlasti minuga nõus selles osas, aga härra professor, me peame ikkagi selle küsimusega tegelema, me ei saa lihtsalt alla anda ja loobuda Kiitos oikein paljon, herra. suur tänu, härra Kilgur. kõik, kes me Hiina olukorda jälgime, teame seda, et Hiinas on tabuteemad, mida läänemaailmaga ei arutata. ja Falun Gong ja Tiibet on kaks nendest kõige silmapaistvamat. proua Kintselbach, teile on väga palju äh, vastukaja tulnud, kritiseeritud ka suur tänu kõigile tagasiside eest ja aitäh küsimuste esitamise eest. sel moel on mul võimalik täiendavalt selgitada järgmist, nimelt tõepoolest, oleme realistid, meil on kestmas dialoogid. ja selge on see, et erinevad läbirääkimised ja kõnelused peavad jätkuma, aga Euroopa Liit peaks mõtlema tõsiselt üle selle järele, mida on mõtet arutada, mida mitte, millel on tulemust ja millel mitte. ma ei teinud tegelikult ettepanekut lõpetada dialoogid Hiinaga, ma lihtsalt tegin ettepaneku selles osas, et need dialoogid peaksid saama laiema kajastuse ja olema mõjusamad me peame ikkagi käsitlema just neid teemasid, mis on olulised, aga ei ole mõtet oodata, et nende dialoogide tulemusel näeme me ka käegakatsutavaid tulemusi Hiinas. dialoogid peavad liikuma sealt ametnike tasandilt kõrgemale poliitilisele tasemele, et oleks ka võimalik midagi saavutada. aitäh! ja siit härra. suur tänu, proua Kintselbach ja, ja härra Adam uh,. Thank you uh.... suur tänu! ma olen täiesti nõus sellega, mida Katrin äsja ütles selge on see, et see dialoog kestab kogu aeg ja kõikjal. küsimus on lihtsalt selles, kas see dialoog tõesti tegeleb inimõiguste kaitsega või pigem nende marginaliseerimisega. tegemist on olulise küsimusega, sellega tuleb tegeleda diplomaatiline mitmepoolne dialoog kestab ju kogu aeg ja kõikjal. akadeemikute konverentse, kohtumisi toimub kogu aeg, käsitletakse sõnavabadust, õigusküsimustega seonduvat, mida iganes. aga küsimus ongi selles, et kas see dialoog ja dialoogid teiste riikidega tõesti aitavad panustada lõpptulemusse? nüüd selle vaikiva diplomaatia juurde loomulikult vaikiv diplomaatia peab kogu aeg olemas olema, aga see ei ole ainus vahend või ainus tee, mida me peaksime kasutama, sellega peab kaasas käima ka mõjus avalik diplomaatia. ja nagu siin räägiti, inimõiguste alane läbirääk-, alased läbirääkimised peavad taaskord olema meie päevakorras prioriteediks pidevalt räägitakse, oi, et seal või kolmandas kohas jälle räägitigi inimõigustest, aga hiljem selgub, et tegemist oli lihtsalt sellise väikese lausega siin või seal või, või kusagil märgiti midagi ära. see ei ole võrdväärne teemakäsitlus tegelikult. Te märkisite ära selle, et äh, seal oli viimasel kohtumisel juttu sellest, et oli probleeme mošee püstitamisega kusagil Rootsis ma saan aru, et Hiina nüüd hakanud käsitlema inimõiguste kaitseprobleemidega Euroopa Liidus. no see võib küll nii olla, aga võib-olla kui nemad esitavad meile küsimuse, küsimusi mošeede kohta, siis võib-olla meie peaksime omakorda Hiinale esitama küsimusi mošeede püsitamise kohta Hiinas. et ärme siis räägi sõnavabadusest, kui nemad tahavad rääkida mošeedest, räägime mošeedest, ärme räägi millestki muust. ja siin me jõuame tagasi Xinjiangi küsimuse juurde Hiina Rahvavabariik on pidevalt kärpinud moslemite usulist vabadust. Nad ei luba usuõpet koolis, ei luba järgida oma usutraditsioone näiteks moslemitel. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kõik üheskoos panustama dialoogi. ja veel viimane märkus dialoogide kohta minu poolt. probleem on ikkagi ju Hiina poolel, probleem ei ole meis, probleem ei ole meis, probleem ei ole selles, et meie ei taha osaleda või panustada, me, meie Euroopa Liit, me ju tahame panustada dialoogi, me valmistame iga kohtumist ette äärmiselt põhjalikult. probleem ei ole meis, probleem on Hiinas ja nagu siin Iira, Iiri esindaja ütles, et äh, teinekord on võimalik, et viimasel hetkel veel jäetakse kohtumine ära, kõik on juba kohal, aga siis öeldakse, et ei, ei tule midagi. Sorry, Shabas, okei okay.. professor Shabas, palun. Thank you, chair. Well, the fact that some aitäh, esinaine ega kõik ei peaks elus lihtne olema ja, ja kui on ka keerulisi olukordi, siis tuleb ikkagi üritada ja proovida. ilmselt äh, oleks liialdav öelda, et äh, kohtumised on kogu aeg kallutatud ühele poole. aastate jooksul on meil toimunud mitmeid dialoog, Suurbritannia ja Hiina keskus korraldas ka arutelu surmanuhtluse osas, meil on toimunud väga sisukaid arutelusid taaskord ma lähtun ikkagi sellest akadeemilisest vaatepunktist. ei ole mõtet siin öelda, et akadeemikud ei suuda üldse midagi kusagil ära teha. ilmselt ka siin ruumis on inimesi, kes leiavad, et akadeemikud lihtsalt äh, käivad ringis ähm, ja ei suuda ikkagi lõppkokkuvõttes mitte midagi ära saavutada. keegi küsis siin küsimuse selle kohta, miks tõesti on surmanuhtluste arv vähenenud Hiinas. no tõsi see on, et viimase paari aasta jooksul on surmanuhtluste arv Hiinas vähenenud surmanutest arv on tõesti vähenenud märkimisväärselt ja kui me nüüd küsime, et kas akadeemikud on oma panuse sellesse andnud, siis ma julgen öelda, et nad on tõesti suutnud seda saavutada Euroopa Nõukogus, ÜRO-s, Euroopa tasandil. kindlasti on akadeemikud sellesse panustanud, aga samamoodi on panustanud ka erinevad inimõiguste eest seisvad vabaühendused, teised organisatsioonid, kõik on sellesse panustanud ma ei saa aru sellest, kas keegi ei ole minuga nõus või Need, kes väidavad, et dialoogid on olulised ja arvamuste vahetus on oluline, siis isegi kui läbi räägivad ainult akadeemikud, siis äh, ärgem unustagem, et äh, erineval tasandil, erinevas kontekstis poliitiline hukkamõist on ikkagi oluline, see on olemas kogu aeg, see ei kao kuskile. aga see ei tähenda seda, et akadeemikute kohtumised on täiesti mõttetud ja ei panusta omalt poolt olukorra paranemisesse härra Donskis vist viitas poliitilistele arengutele Ida-Euroopas. ma olen tõesti kindel, et samu argumente võis näha ka Lääne-Euroopas tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendate alguses. mis puudutab vaikivat diplomaatiat ja akadeemikute läbirääkimisi, siis me võime ka täna veel arutada, et selle üle, kas nad tõesti ka saavutasid midagi oma tegevusega. aga akadeemikud ikkagi aitavad ja panustavad sellesse, et muuta poliitilisi arenguid kogu Euroopas ja, ja loomulikult muuhulgas ka Ida-Euroopas, aitäh! professor Šabas, tänan ehk kui suur tänu, professor Šabas! tuleb nentida siinkohal seda, et aastal tuhat üheksasada seitsekümmend viis Helsingi protokollis lepiti ju kokku, et vabaühendusel on juurdepääs aruteludele ja inimõigused olid üks kolmest alussambast ja selles osas mulle tundub, et Hiina ja Euroopa Liidu vahel taoline olukord praegu küll ei valitse. ei ole pooled heaks kiitnud seda, et vabaühendusel on äh, väga oluline roll mängida ja et kodanikel on teatavad õigused. kuid suur tänu selle väga huvitava arutelu eest, ma ütleksin, et meie parlamendisaadikute jaoks on selline kiire arvamuste vahetus äh, väga kasulik, see annab meile väga hea pildi. see, mis te siin lõpus ütlesite, suur tänu ka teie avalduste eest. tuleme muidugi Hiina küsimuse juurde ikka ja jälle tagasi. palju oleme täna saanud mõtteainest äh, selle kohta, et kuidas me saaksime inimõiguste olukorda Hiina taolistes riikides muuta ehk ja võtame arvesse teie nõu ja soovitused ka teiste riikide puhul, kus probleemid on äh, tõsised see päevakorrapunkt sellega lõpetatud ja viimased kaks tundi on väga kasulikult ära kulutatud. nüüd tahaksin eh, tervitada siin aga meie ühte järgmist külalist, tema on meie seas eh, seoses kolmandal detsembril tähistatava Euroopa puuetega inimeste päevaga. meiega on, eh, meil on külla tulnud proua Jetne Berš-Nigusi kes esindab eh, Etioopia puuetega inimeste ja arengukeskust. proua Nigusi on eh, ise eh, vaegnägija ja tal on, ta on oma hariduse saanud juuraõpingute kaudu ja me oleme muidugi väga rahul sellega, et ÜRO-s on vastu võetud ka Euroopa puuetega inimeste õiguste konventsioon, see on Euroopas tänaseks jõustunud ning neid arutelusid me peame pidevalt järgima. proua Nigusi, kas te soovite paari sõnaga, paaris, paar sõna öelda? Okay. Oh, uh, I would like to thank Madam Chair alustuseks soovin tänada proua esinaist selle võimaluse andmise eest äh, täna mul siin sõna saada Euroopa Parlamendi ees. nagu juba öeldi, ma olen pärit Etioopiast ja vahest oleks teil huvitav kuulda nii mõndagi minust. ma kaotasin oma silmanägemise siis, kui ma olin viieaastane ja ma elasin toona sellises Etioopia piirkonnas, kus senimaani sunnitakse noori tütarlapsi väga varajases eas abielluma, aga minu pimedaks jäämine tegelikult tõi mulle kaasa nii mõndagi positiivset. nimelt ei olnud ma enam, ei kvalifitseerunud ma enam noorelt abiellumakse, mind viidi hoopis teise piirkonda, pandi kooli, kus ma sain oma hea hariduse. ma olen tõesti saanud bakalaureusekraadi õigusteaduses ja magistrikraadi sotsiaaltöös nii et äh, alati ei ole kõik halb siin maailmas lõpuks negatiivse tagajärjega. aga loomulikult on äh, minu elu olnud täis väljakutseid ja nüüd ma räägin teile ühest uuest organisats-, ühest uuest asjast, mis meil on nüüd olemas, nimelt see on ÜRO puuetega inimeste konventsioon, see on uus dokument, mille ratifitseeris Euroopa Komisjon eelmisel nädalal. nii et tahangi kõigepealt rääkida sellest ÜRO puuetega inimeste konventsioonist veidi tegemist on rahvusvahelise inimõiguste dokumendiga ja tegemist on esimese inimõiguste alase dokumendiga kahekümne esimese sajandi algusel, alguses. konventsiooni eesmärgiks on tagada puuetega inimeste väärikus, nende kaitse. ÜRO võttis, ÜRO Peaassamblee võttis dokumendi teksti vastu ja kaheteist päeva pärast on see dokument juba kolm aastat vana. loomulikult ei toimunud see kõik üleöö alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest hakkas ÜRO rohkem tähelepanu pöörama puuetega inimestele ja toimusid erinevad kohtumised ekspertide tasandil. ja aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse Rootsi ja Itaalia tõstatasid küsimuse selles osas, et meil peaks olema see rahvusvaheline raamistik eh, puuetega inimeste käsitlemiseks, nende olukorra käsitlemiseks. ja siis kusagil üheksa, kümme aastat pärast seda saigi, saimegi endale ÜRO konventsiooni, mis on juriidiliselt siduv inimõiguste alane dokument. see lähtub peamistest tsiviilõiguse aluspõhimõtetest, sellel on olemas preambula seal ei ole küll dokumendis erinevaid osasid või peatükke, nii nagu on tavaks ülejäänud ÜRO konventsioonide puhul. artikkel üks määratleb ära konventsiooni eesmärgi, aga artikkel üks ei sätesta seda, mida endas kujutab puue. artikkel üks lihtsalt sätestab ära selle, et selle, et eesmärgiks on kaitsta puuetega inimesi ja hakata defineerima ära, kes on need puuetega inimesed ja millised puuded on need, millest jutt käib, vaid lihtsalt on pandud paika eesmärk. ja artikkel neli kuni artikkel kolmkümmend käsitlevad puuetega inimeste õigusi. see konventsioon ei loo mingeid uusi õigusi pigem lihtsalt on konventsiooni eesmärgiks juhtida tähelepanu nendele õigustele, mis on juba niigi sätestatud kodanike poliitiliste õiguste rahvusvahelise konventsioonis ja kõikides teistes konventsioonides ja dokumentides, mis meil juba kehtivad. nagu ma ütlesin, uusi õigusi ei ole, aga mõned õigused on tõesti konkreetselt selles konventsioonis kirjas näiteks õigus äh, liikuda vabalt, elada vabalt, kus inimene soovib. samuti need õigused, mis puudutavad juurdepääsu. samas on olemas äh, kaheksa aluspõhimõtet, millest konventsioonis lähtutakse. ja kõik riigid peaksid lähtuma nendest kaheksast aluspõhimõttest. esimene aluspõhimõte on loomulikult austada isikute väärikust mittediskrimineerimise põhimõte, täielik ühiskonda kaasatus, puuetega inimeste aktsepteerimine, võimaluste, võrdsete võimaluste tagamine, juurdepääsu tagamine, võrdne kohtlemine naiste ja meeste vahel, õigus osaleda kodanikuühiskonna tegevuses ja loomulikult tagada kõikide identiteedi kaitse. meil on olemas nüüd dokumente, mis tagab meile meie õigused, seda esiteks, teiseks dokument räägib ka kaasatusest. see tähendab seda, et teie oma tegevuses tulevikus nii Euroopa Liit kui ka teised riigid peavad oma tegevuses võtma arvesse seda, et puuetega inimesed ei ole mingid erilised või eriliste õiguste omajad. lihtsalt puuetega inimeste inimõiguste teema on üks lahutamatu osa kodanikuõigustest kui niisugustest. lõpetuseks tahan öelda seda, et konventsioon avab ukse kaasamaks ka puuetega inimesi, ennekõike käib juttu noortest puuetega inimestest ja minu meelest on tegemist olulise saavutusega minu põlvkonna jaoks. ja võib-olla isegi pole õige rääkida ainult saavutusest, vaid tegemist on ju lausa uue meetmega, mis aitab tagada võrdsust, aitab tagada minusuguste ja teiste täieliku kaasatuse ühiskonnas, täieliku osalemise ühiskonnas, kellel seni ei ole võima-, olnud võimalik kaasa rääkida näiteks oma kogukonna arengus. suur tänu, et kuulasite ära mu ettekande. Dziękuję bardzo serdecznie pani Ningushi. E, dziękuję bardzo serdecznie. Suur tänu. ma tahaksin öelda seda, et et äh, kui ma kuulasin teie ettekannet, siis ma nägin äh, teie näo ilmet. ma saan aru, et äh, te olete äärmiselt kogenud ja olete äärmiselt pühendunud sellele, et tagada kodanikuõigused ka kõikidele puuetega inimestele ja just sel põhjusel ma leian, et teie sõnavõtt siin oli äärmiselt oluline, sest me teame, et teema iseenesest on tähtis mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, vaid ka terve maailma jaoks. suur tänu veel kord, et osalesite meie allkomisjoni kohtumisel. kevadel toimub meil kuulamine, kus just nimelt käsitletakse puuetega inimeste teemat. see kuulamine toimub meie allkomisjonis ja see annab omakorda võimaluse põhjalikumalt arutada teemat, käsitleda muuhulgas Euroopa Liidu rolli ja võimalust muuhulgas ka konventsiooniga liituda. nüüd läheme edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde. küsimused komisjonile. Need on küsimused, mille, mille on esi-, esitanud parlamendisaadikud ja kõigepealt alustame kristlaste olukorrast Indias. see on Odakeshi küsimus ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja, palun vastake küsimusele uh,. Thank you um.... suur tänu, tegelikult uh, esitati kaks küsimust India kohta. ja esimene küsimus puudutas kristlaste olukorda Indias. teine küsimus oli seotud tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal toimunud äh, tööstuskatastroofiga Bhopalis. vastuseks esimesele küsimusele, äh, kristlaste olukord Indias, äh, siis mida teeb komisjon selleks, et leevendada seda keerulist olukorda? ma võin öelda seda, et algusest peale on komisjon India osapooltega arutanud seda, et Euroopa tunneb muret selle olukorra üle. me oleme mures vägivalla ja tagakiusamise pärast. see puudutab just selliseid vähemusgruppe nagu näiteks kristlasi Indias. me leiame, et väga ta-, väga tarvilik on tagada kõikide haavatavat, haavatavate rahvusgruppide kaitse, muuhulgas käib jutt näiteks naistest või, või lastest, mitte ainult erinevatest äh, religioossetest vähemustest me oleme teemat ka ametlikult India ametivõimudega arutanud, me oleme seda teinud pidevalt, korduvalt äh, ja seda siis Euroopa Liidu ja India inimõiguste dialoogi raames, see toimub igal aastal New Delhis. oleme samuti olnud ühenduses Rahvusvahelise Inimõiguste Komisjoniga ja eelmisel aastal, aasta kaks tuhat kaheksa toimunud Euroopa Liidu ja India tippkohtumisel tõstati see teema juba tippkohtumise eelsetel koosolekutel. samuti käsitleti seda kõige kõrgemal tasemel. ka peaminister, India peaminister andis mõista, et ta teab, et olukord on keeruline ja et tuleb astuda samme probleemi lahendamiseks. ma võiks siinkohal lisada ka seda, et küsimus puudutab konkreetselt kristlasi Norissas seda teemat on käsitletud viimase paari aasta jooksul see on loomulikult teinud muret ka meie missiooni ülematele Telis. aastal kaks tuhat kaheksa viidi läbi teabekogumismissioon Teli piirkonnas ja hetkel on juba käimas ettevalmistused uue teabekogumismissiooni korraldamiseks järgmistel nädalatel võib-olla isegi. samad esindajad kohtuvad ka vabaühendustega, just nende vabaühendustega, mis on selles piirkonnas aktiivselt praegu tegutsemas et uurida välja, milliste meetmete rakendamine aitaks parandada olukorda. ja lõpetuseks tahan öelda järgmist. komisjon on Euroopa demokraatia inimõiguste algatuse raames teinud ettepaneku pakkuda välja lahendusi, loomaks toetusprogramm nende jaoks kusagil ühe koma kahe miljoni raames ja need tuleks esitada millalgi jaanuari lõpuks. eesmärgiks on otseselt analüüsida seda, kuidas oleksid kõik teenused inimestele kättesaadavad, kuidas kõigil oleks juurdepääsuõigus tagatud õigusemõistmisele, kuidas oleks võimalik paremini kaitsta naisi, lapsi, erinevaid vähemusgruppe komisjon peab teemat väga oluliseks, me tegeleme sellega ning Euroopa Liidu töörühm, mis tegeleb inimõiguste kaitsega Delhis, vaatab praegu hoolega seda, kuidas on tagatud vähemuste kaitse Indias. ja nüüd minnes kohe edasi teise küsimuse juurde. on, on, siinkohal teen ettepaneku et äh, kas härra Tokes tahab veel midagi täiendada, võttes arvesse seda, et nüüd et sai esialgse vastuse komisjonilt? härra Tokes vist ei soovi midagi täiendada härra Tokes. ei, tahan küll sõna ikkagi võtta, kõigepealt suur tänu komisjoni esindajale vastuse eest. põhimõtteliselt on äh, minu meelest äh, olukord täpselt samaks jäänud. tegelikult on olukord sama, nagu me praegu just kuulsime Hiina Rahvavabariigi kohta. see tähendab seda, et, äh, et kas tõesti vaikivast diplomaatiast on kasu millist kasu me saame sellest, kui me lihtsalt tõstatame erinevaid küsimusi? kas see pigem ei tähenda seda, et me lihtsalt äh, tõmbame ristikese peale, kui mingi teema on justkui läbi arutatud ja siis ongi kõik või? ma ise tulen kommunistliku minevikuga riigist ja ma tean seda, et äh, Rumeenias äh, pidevalt Ceausescuga seoses äh, tõstatati erinevaid teemasid, näiteks lääneriigid, Ameerika Ühendriigid esitasid küsimusi sel teemal. ja siis tõmmati jälle need teemad maha, sest seal toimus mingisugune arvamuste vahetus ja kõik läksid oma eludega edasi ja kõik jätkus Rumeenias täpselt samamoodi nagu varem. sama käib ka Hiina ja India kohta, kus kõik jätkub ju samas vaimus. põhimõtteliselt see tähendab seda, et inimõigusi ikkagi rikutakse, usuvabadus ei ole tagatud, see on nii alati olnud ja see jätkub kui Euroopa Liit või Ameerika Ühendriigid oleksid jõulisemalt äh, tegutsenud näiteks Rumeenia puhul, siis ma arvan, et äh, Ceausescu oleks pidanud ühel hetkel taanduma. aga noh, see on selline äh, vaieldav küsimus, et või tagantjärele tarkus ja endiselt on küsimus ikkagi selles, kuidas Euroopa Komisjon käsitleb muuhulgas ka vähemuskeelte teemat mulle tundub, et me oleme olnud liialt ettevaatlikud, tagasihoidlikud ja liialt sallivad, ma arvan, et seda võib öelda nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Parlamendi kohta. ja seda ennekõike just selles osas, mis puudutab erinevate keelte õiguste, keelterühmade õiguste tagamist näiteks Slovakkias. ma teen ettepaneku, et me peaksime jõulisemalt annab mõista sellest, mõista sellest, millised on meie väärtused, mida me kaitseme ükskõik, kas jutt käib siin moslemitest äh, või, või uiguuri kogukonnast, selge on see, et ka moslemeid kiusatakse taga. suur tänu härra Togesele. ja nüüd äh, Barbara Lohpiileri küsimus. see puudutab olukorda Bhopali piirkonnas pärast tööstuskatastroofi, palun Thank you. Let me first say that of course we uh,, the commission remain. komisjon, ma tahan kõigepealt öelda seda, et komisjon on loomulikult tõsiselt mures ökoloogilise ja sotsiaalse olukorra pärast selles piirkonnas pärast kaheksakümne neljanda aasta Bhopali katastroofi. aga ma tahan öelda ka seda, et komisjonil ei ole ja ei olnud ka toona paigas puhast e-, meedet, äh, millega asuda olukorda lahendama. loomulikult on võimalik väita, et me oleksime pidanud kohe osutama tehnilist abi selleks, et äh, seda mürgistust äh, seal kõrvaldada ja tagamaks puhast joogivett inimestele piirkonnas. me saime aastal kaheksakümmend neli, kui see katastroof aset leidis, võttis parlament vastu ka resolutsiooni katastroofi kohta. ja toona ning ka praegu on meil paigas selline koostööprogramm, mis omab päris mahukaid ressursse aga kõigepealt tuleb leppida valitsuse tasandil kokku eesmärkide osas, siis peab see saama nii nõukogu kui parlamendi heakskiidu. ja tegelikult see heakskiit ka saadi. koostööprogramm iseenesest keskendub just äh, sotsiaalsetele sektoritele, tervishoiule, haridusele ja toona ei olnud võimalik täiendavaid samme astuda näiteks konkreetselt äh, Bhopali katastroofiga tegelemiseks ja nagu ma ütlesin ka enne, tegelikult India valitsus ka ei avaldanud soovi selleks, et me aitaksime Indiale tuleb loomulikult osutada abi ka selles vallas, et India oleks teinekord valmis äh, sellisteks katastroofideks. komisjon aastal kaks tuhat neli nägi ette kuskil kümme miljonit eurot et äh, selle koostööprogrammi raames India valitsuse katastroofidega tegelemise programmi jaoks. ja see oli kõik äh, seoses ÜRO arenguprogrammiga. Indias pandi siis erinevatel tasanditel paika alates küladest kuni valitsuse tasandini välja see, kuidas toimida kriisiolukorras meie eesmärgiks oli tegeleda sellega, et oleks tagatud adekvaatne reak-, reageerimine kriisiolukorras, ükskõik kas tegemist on looduskatastroofiga või mingi teise katastroofiga. ja komisjon leidis, et me peame tõesti omalt poolt aitama ja panustama sellisesse tegevusse. samal ajal on komisjon juba mitu-mitu aastat osalenud keskkonnaalases dialoogis India ametivõimudega. me oleme seda teinud erinevatel tasanditel, ministrite tasandini välja. meil on toimunud arvamuste vahetusi, dialoogid toimuvad pidevalt. käsitleme mitmeid erinevaid keskkonnateemasid, kus meile tundub, et Euroopa Liit võiks eh, kuidagi lisandväärtust Indiale pakkuda me leiame, et see dialoog ja arvamuste vahetus on sõna otseses mõttes aidanud Indial näha erinevaid regulatiivseid võimalusi ja on viinud selleni, et India on pannud paika süsteemid, millest tõesti võib abi olla. tahan lisada ka seda, et pärast seda katastroofi on India pannud, suutnud vastu võtta väga äh, sellise range iseloomuga keskkonnaalaseid seadusandlikke akte, mis olek-, on ka suhteliselt mõjusad. ja nüüd, mis puudutab äh, Euroopa Liidu ettevõtete ühist vastutust, jutt käib nendest ettevõtetest, mis tegutsevad ka Indias seda teemat on käsitletud ka minevikus, me oleme seda käsitlenud India tööhõive ja sotsiaalministriga. tal, tal toimus kohtumine meie tööhõive peadirektoriga ja praegu tundub, et et vastavasisulised arutelud, kus käsitletakse ettevõtete sotsiaalset vastutust, toimuvad kindlasti ka tulevikus me arutame ka võimaliku vabakaubandusleppe sõlmimist Indiaga hetkel ja me praegu räägimegi läbi jätkusuutliku arengu osas, see on üks konkreetne peatükk vabakaubandusleppes ja seal käsitletakse nii keskkonna, sotsiaalseid kui ka majandusaspekte. see on tegelikult meie töö tulemus äh, kodanikuühiskonnaga samuti osutame me abi konkurentsivõime tagamiseks, globaliseerumisega võitlemiseks ja ka jätkusuutliku arengu tagamiseks, aitäh! suur tänu! kas küsimuse esitaja soovib ka omalt poolt veel sõna saada? suur tänu selle väga detailse vastuse eest. mul on jah küsimus ka. kui te sellest asjast räägite India valitsusega või Euroopa Liidu töögrupis, peate küsima või nõudma, et India valitsus Poopali osas erikomisjoni looks, millel oleks piisavaid pädevusi ja vähendus, vahendeid, sest et see on selge nõudmine, mille inimesed on esitanud. eelmisel aastal tegime oma aruande ka siin Troa komisjonis ÜRO eriraportöörile inimõiguste ja äritegevuses vaheliste seoste osas ja ka tema rõhutas seda, rääkides mitte konkreetselt küll Indiast, aga seda, et äh, oluline on see, et ohvrite, ohvrid, kes on äh, ettevõtete tõttu inimõig-, kelle inimõigusi on ettevõtted võib-olla tahtmatult rikkunud, peavad ka kaitstud olema. ja sellest võiks ka rääkida korporatiivse sotsiaalse vastutuse kontekstis. suur tänu, äh, proua Lohpiller ja järgmine küsimus on Elizabeth Jeegle küsimus. puudutab olukorda Vietnamis. ja budistliku usu järgijatega seonduvaid probleeme seal. sõna on komisjonil. Jeśli który w tej sprawie zechce odpowiedzieć, proszę bardzo. Thank you, Mr. Chair. Uh, well, I would like suur tänu, härra esimees, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, Euroopa Komisjoni liikmesriigid on täielikult kursis Patna äh, munga kloostriga seonduvas äh, kümme munka äh, põgenes äh, sel äh,, kohtusime kümne mungaga sellest munga kloostrist, et rääkida olukorrast üheteistkümnendal novembril Hanois äh, kokku tulnud äh, Euroopa Liidu suursaadikud äh, kohtusid Vietnami usuasjade komisjoniga selleks, et väljendada oma muret seoses rahumeelsete kogukonna liikmete tagakiusamisega ning on palunud, et Vietnami ametkonnad neid munkasid välja ei saadaks nimelt nad lihtsalt tahtsid rahumeelselt äh, avaldada oma arvamust usuvabaduse edendamiseks. pärast seda kohtumist Vietnami ametivõimudega öö, äh, oleme, on öö, äh, Euroopa Liidu missioonide juhid hakanud kaaluma võimalikku visiiti Munga kloostrisse, et vaadata siis kohapeal, milline olukord ja vastavalt nende aruandele siis võib ette näha järgnevat tegevust. see on järgmise Vietnami Euroopa Liidu inimõiguste dialoogi päevakorras. leiab see aset Hanois üheteistkümnendal detsembril ja tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Liidu Parlamendi resolutsioon inimõiguste kohta resolutsioonis, äh, inimõiguste kohta Vietnamis, mis vastu võeti eelmisel nädalal, kindlasti pöörab äh, lisatähelepanu sellele probleemile ja loodetavasti Vietnami valitsus vaatab üle oma seisukohad selles küsimuses, suur tänu! suur tänu komisjonile ja võib-olla proua Jeeglel on lisaküsimus. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin komisjoni südamest tänada ja suur tänu ka kolleegidele eest, et nad toetasid resolutsiooni eelmisel nädalal Strasbourgis. palju teemasid on täna olnud arutelul ja oleme rääkinud inimõigustest, muidugi see on suur ettepane-, ettevõtmine ja ma tahaksin tänada äh, kõiki sellest, et me koos seda tööd oleme vedamas, rohkem mul ei ole lisada. suur tänu! järgmine küsimus, selle on esitanud proua Nicole Kiil-Nielsen ja puudutab see siis juurdepääsu veele Äh, Palestiina ja Iisraeli konteksti, konflikti kontekstis ja komisjonil nüüd sõna vastuseks. suur tänu. mis puudutab äh, juurdepääsu toodetele Palestiina territooriumil, tahaksin välja tuua need põhiprintsiibid, mis äh, kehtivad antud piirkonnas. küsimus muidugi konkreetselt puudutab uut põllumajanduskokkulepet, mis on hiljuti allkirjastatud, nii et üldpõhimõtted on see, et ühendus peab assotsiatsioonilepingut Euroopa ühenduse ja Iisraeli vahel kehtivaks ka meil on probleeme tõlkekanalitega, härra peasekretär palub, et kanalid saaksid õigesti paika ja palub kõnelejal uuesti alustada, mida kõneleja ka teeb. jah, tuletasin siis meelde need põhiprintsiibid, mis puudutavad juurdepääsu äh, kaupadele okupet-, okupeeritud aladel Euroopa Liit on seisukohal, et Euroopa Liidu Iisraeli assotsiatsioonileping kehtib äh, ka Iisraeli, kehtib Iisraeli riigi territooriumil, nii nagu seda on äh, rahvusvaheline üldsus tunnustanud vastavalt äh, ÜRO Julgeolekunõukogu vastavasisulistele resolutsioonidele. see tähendab seda, et kaubad, mis on Iisraeli asulates tulevas ei saa eelistariifide alla minna, kui nad ühenduse territooriumile tulevad. see on põhimõte, mis on välja toodud mitmes äh, dokumendis, ka sealhulgas importijate, importijatele äh, suunatud äh, märgukirjas, mis saadeti välja kahe tuhande viiendal aastal ja mis on endiselt jõus. nagu ma ütlesin, kokkulepe puudutab, küsimus puudutas konkreetsemalt uut põllumajandus äh, kokkulepet, mis puudutab põllumajandustoodete liberaliseer-, turu liberaliseerimist ning kalatoodete liberaliseerimist, see sõlmiti novembri alguses, jõustub see esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme. uus leping äh, baseerub sellel samal põhimõttel, mille ma siin hetk tagasi ette lugesin ja seega põllumajandustooted, kalandussektori tooted, mis selle lepingu alla lähevad ja mis on pärit äh, Iisraeli asundustest äh, Palestiina aladel, ei äh, saa eelistusi tariifide, tollitariifide osas Euroopa Liidu turule sisenemisel. teine küsimus puudutas konkreetselt juurdepääsu veele ning viidatakse Amnesty Internationali hiljutisele aruandele, aruandele, mis on äh, joogivee leviku küsimust okupeeritud Palestiina territooriumile Iisraelis käsitlenud. komisjon muidugi on seda aruannet näinud, me oleme Amnesty Internationaliga pidevas kontek-, kontaktis, me teame, mis siin kirjas on ja muidugi tegeleme selle dokumendiga, aga see alles hiljuti avalikustati, nii et öö, äh, me peame sellega veel tutvuma äh, vee roll äh, ja sanitatsioon sa, ähm, ja kuidas see on kaetud äh, rahvusvahelises õigus. juurdepääs veele kui eriõigusele ei ole välja toodud rahvusvahelises õiguste konventsioonis, kuid äh, kahe tuhande esimesel aastal tõlgendas ÜRO artiklit ühteteist majandus, sotsiaal- ja kultuuriliste õiguste konventsiooni artiklit üksteist ja, ja õigusveele on äh, tõlgendatud siis lisana kui äh, teatava elustandardi äh, tagamisel. juurdepääs veele ja sanitatsioonile on ÜRO Inimõiguste Nõukogu ka pidanud inimõiguseks, nii et me jätkame tööd selles valdkonnas ning meie sõltumatu ekspert tegeleb sellega. kuid nüüd konkreetselt sellest regioonist rääkides, siis komisjon tunnus, tunnistab seda, et äh, teatavad väljakutsed veel on äh, seoses äh, veeressursside juurdepääsu ja haldamisega, need veeressursid on siis kõne all, mida jagavad Palestiina territooriumi Iisraeliga. jah, tõesti, sellel on teatav mõju inimõiguste olukorrale näiteks nagu mittediskrimineerimine ja osalus äh, veeressursside haldamise osas. meie poliitika on järjepidevalt olnud, et me julgustame Iisraeli ja tema naabreid veeküsimustele tähelepanu pöörama rahukõnelustel ja veeküsimus peaks olema ka lõppfaasis kaasatud. ja nüüd veel üks aspekt, millele proua Kilnissel on vee kontekstis viidanud ja tahaksin rääkida siis täpsemalt sellest, mida komisjon on teinud selleks, et toetada arenguprojekte antud vallas. on terve rida projekte, mis on saanud rahalist abi aastate jooksul Euroopa Liidust, näiteks nagu regionaalne vee andmebaasi projekt, see hõlmab Iisraeli, Palestiina, Jordaania veeameteid. eesmärgiks oli siis parandada Äh, andmete kasutamist äh, seoses vee tarbimisega. me anname ka humanitaarabi tulevikus selleks, et aidata leevendada äh, veenappust Gazas, see on meile eriti murettekitav ja jätkuvalt, see on alati olnud meie poliitika, et avaldada survet Iisraelile selleks, et piiril kontrolli lõdvendada ja lubada sisse siis materjalid ja vahendid veesüsteemi parandamiseks komisjon kavatseb ka jätkuvalt rahastada projekte selleks, et parandada hügieeni olukorda ja juurdepääsu veele kaasas. meie poliitika on muidugi osa meie laiemast finantsabiprojektist, me jätkame ka Palestiina ametkondadega tööd, et ka läänekalda projektid saaks vahendeid selleks, et tagada nii joogivesi kui ka põllumajanduseks kasutatav vesi ja võib-olla tõstatame selle küsimuse ka meie poliitilises dialoogis Iisraeliga, seda Euroopa naabrus, naabru, naabruspoliitika kontekstis, suur tänu! suur tänu! proua Kiil Nielsen, kas teil on midagi lisada? Merci. Oui, en effet, je vous remercie pour. jah, aitäh nende vastuste eest. aga ma ei ole rahul vastusega, mis puudutas äh, Iisraelist pärit äh, toodete märgistust. see märgistus on äh, väga raske ning meil ei ole tõelisi vahendeid selle märgistuse tagamiseks. me teame, et puuviljakastides on segamini erinevad päritolu puuviljad kodanikuühendused on täpsemalt seda küsimust uurinud, neil on äh, väga laiaulatuslik andmebaas, mille nad on andnud äh, kõikide käsutusse, kes soovivad. Nad äh, on uurinud enam kui tuhandet ettevõtet, keda, kes saavad kasu Iisraeli asundustest on äh, kolmsada erinevat äh, andmekogu, mis on kättesaadavad internetileheküljel, ühe Iisraeli kodanikuühenduse ette, äh, internetileheküljel. Need andmed puudutavad mitmeid ettevõtteid nagu Veo-, Veolia, aga eriti just Agrexco. Agrexco on riigiettevõte, mis ekspordib seitsekümmend protsenti puuviljadest ning köögiviljadest Iisraelist äh, suur osa töötajatest on araablased ning palestiinlased ning äh, kogu see temaatika puudutab inimõigusi, sest need inimesed töötavad rasketes tingimustes. Äh, nende äh, palk on madalam kui Iisraeli seaduste poolt ette nähtud palgad. tooted, mida kasvatatakse asundustes, eksporditakse Palestiinast Äh, Euroopa riikidesse ning äh, kogu see süsteem on väga keeruline. praegu on algust saanud äh, boikoti liikumine, kutsuti üles boikotile, millega tegi algust Palestiina kodanikuühendus, põlluharijad. Nad kutsuvad üles eurooplasi boikoteerima tooteid, mis on toodetud vastuvõetamatustes tingimustes Äh, okupatsioonitingimustes inimeste poolt, kelle inimõigusi ei austata. nii et äh, teie vastus mind ei rahulda, sest äh, minu arvates on vaja tõelist poliitilist tahet ning tõelisi vahendeid selleks, et kontrollida, kust on pärit tatlid, viigimarjad, tomatid ja nii edasi, aitäh! suur tänu! teile, proua Kill-Nielsen. tundub, et komisjoni vastus äh, ei olnud teie jaoks piisav. nii et äh, komisjon peab äh, seda, selle asjaga kindlasti edasi tegelema